Good afternoon, dear colleague. tere pärastlõunat, kallid kolleegid. lugupeetud daamid ja härrad, alustame ITRE komisjoni kohtumist, kohtumisega ja päevakorra kinnitamine. kõigepealt, kui märkusi ei ole, siis saame päevakorra muudatusteta heaks kiita. ja lõpus on meil veel muud päevakorra küsimused, nii et asi on lihtne, kui te tahate midagi lisada, siis saate sinna rubriiki. nüüd teine punkt, juhataja teadaanded. esimene teadaanne ja see on kõige tähtsam. E, punktid viis ja kuus vahetatakse järjekorras ära. nii et vahetame kõigepealt e, arvamusi härra Patrik Aiga kes on Euroopa Lennuamet, lennundusohutusameti direktor ja pärast seda juba räägime kolleeg Langeniga ETS-ist ja lennundusest. sest EKONi komisjonis äh, on mingid tähtsad külalised ja meie kolleeg Langen ei saa varem meie juurde tulla. ja sellepärast selline vahetus ja nüüd äh, voliniku kuulamine viieteistkümnendal mail kaks tuhat seitseteist saatis president Juncker Euroopa Parlamendile kirja, milles ta informeeris parlamenti sellest, et proua Maria Gabriel on üles seatud äh, volinikukandidaadiks ja vastavalt meie kodukorrale äh, volinikukandidaatide kuulamine tuleb korraldada esimeeste konverentsil, aga meie ITRE komisjoniga oleme vastutavaks komisjoniks. ja esimees ja koordinaatorid vastavas komisjonis siis eh, juba tegelevad korralduse üksikasjadega. ja kui see kuulamine nüüd antakse ITRE komisjonile ja see on üsna ilmselge, et seda tehakse ja meie oleme vastutavad selle kuulamise korraldamise eest, siis veel enne puhkusele minekut me tahame selle kuulamise korraldada, aga üksikasjad äh, täpsustame hiljem. nagu te teate, härra Oettinger äh, vas-, ja tema kuulamine toimub meil haridus- ja kultuurikomisjonis kolleegidega koos. nii et tõenäoliselt sama, sama mall ka siin. nii palju teadaannetest ja läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, Euroopa Kontrollikoja eriaruande tutvustus ja see puudutab Euroopa Liidu abi tuumarajatiste dekomisjoneerimiseks ja vahetame mõtteid Phil Wynn Oweniga, kes on Euroopa Kontrollikoja liige. tere tulemast Euroopa Parlamenti, meil on suur heameel selle üle, et me saame teid nüüd kuulata väga tähtsal teemal. nimelt eh, kümme aastat tagasi eh, oli see aatomijaamade töö lõpetamine väga aktuaalne teema ja nüüd me eh, tahame kuulata teilt asjade seisukohta, härra Phil Owen. Teie olete Euroopa Kontrollikoja esimesest kambrist ja see tegel-, olete vastutav loodusvarade jätkusuutliku kasutamise eest. Te olete lõpetanud Oxfordi ülikooli, aga samuti Londoni Business School'i ja Harvardi ärikooli ja olete töötanud ka äh, Suurbritannia avalikus halduses, nimelt olite energia ja kliimamuutuste ministeeriumi peadirektor. fantastiline ja jaanuarist kaks tuhat neliteist alustasite te tööd Euroopa Kontrollikoja liikmena. palun, teil on nüüd sõna. Well, thank you, Jeff. suur tänu selle kena tutvustuse eest ja tere õhtust! jah, ma kasutan slaide. suur tänu selle võimaluse eest, et saame tutvustada oma eriaruannet. meil vasakul käel on Beka Ülander, kes on nii audiitor kui ka endine tuumainspektor. väga tähtis oli tema roll selles uuringus. uuring avaldati septembri, kahekümnendal septembril kaks tuhat kuusteist ja ma tutvustasin seda eelarve kontrolli komisjonile kahekümne üheksandal novembril. ja ma tutvustasin seda ka seminaril, mille pealkiri oli tuumaohutuse uued väljakutsed ja tuumajaamade töö lõpetamine. see oli veebruarikuus siin parlamendis ja hiljuti esinesin ka konverentsil Leedu parlamendis kahekümne 20 kaheksandal aprillil ja vabandust nüüd, kui keegi on juba kõike seda varem kuulnud, millest ma räägin. ma räägin auditist, selle järeldustest ja selle soovitustest teile. kõigepealt auditi kohta. see oli jätkuks meie mm, aruandele aastast kaks tuhat üksteist. me vaatasime, et mis on viie aasta jooksul pärast aruannet toimunud, nii et periood aprillini kaks tuhat kuusteist on hõlmatud. ja selge, et on toimunud mingisugused arengud eh, selle aasta jooksul, mil audit lõpule viidi aga tuumajaamade töö lõpetamine tähendab seda, et paljud aruande soovitused ja järeldused on endiselt aktuaalsed. jah, nõukogude esimese põlvkonna tuumareaktorite tegevuse lõpetamine nendes kolmes riigis kolmes oli nende riikide liitumise eeltingimus. Leedu on eriti suurte probleemide ees, see on väike liikmesriik. kaks Tšernobõli tüüpi reaktorit on, mis peavad, tuleb sulgeda ja seda ei ole kunagi varem tehtud. Euroopa Liit oli nõus sellepärast andma finantstoetust aastast üheksakümmend üheksa peale aastal kaks tuhat kakskümmend Euroopa Liidu toetus eh, nendes kolmes eh, liikmesriigis on pea kolm miljardit eurot ja Leedu saab eh, poole pea sellest summast. me vaatasime, kuidas on toimunud arengud pärast aastat kaks tuhat üksteist, meie viimast aruannet ja siin lihtsalt räägitakse sellest ja ma ei hakka ette lugema. aga me ei rääkinud nõuetele vastamisest, riigihangetest ega ka ohutusest oma aruandes ja me ei tahtnud ka kuidagi eh, võtta sõna tuumaenergia poolt või vastu ega teha järeldusi eh, selle kohta, milline peaks olema Euroopa Liidu energia hmm, allikate struktuur. kuidas me auditi läbi viisime, käisime kolmes eh, tuumajaamas kohal ja intervjueerisime inimesi, mina käisin Leedus ja Bulgaarias aatomijaamades ja öö, äh, kohtusin EPRD ametnikega ja käisin ka hoidlas, mis on Soomes. nüüd meie järeldustest. jah, teatud edasiliikumine on toimunud pärast aastat kaks tuhat üksteist nüüd demonteerimine madalama radioaktiivsusega piirkondades, nagu näiteks turbiinisaalides, on tublisti juba edasi läinud, aga e, väljakutsed on suured just e, nende kohtade e, sulgemine, kus on suurem radioaktiivsus, näiteks reaktorite piirkond ja mm, me oleme näinud, et ei ole stiimuleid loonud Euroopa Liidu fondidest rahaliste vahendite kasutamiseks kasutamine piisavalt. ja aasta kaks tuhat viisteist lõpuks mitte kõik tulemused, mida komisjon tahtis näha, et edasiliikumist hinnata, et kuidas on pöördumatu tegevuse lõpetamine kulgenud, ei olnud olemas. jah, nüüd plokid kolm ja neli Bulgaarias öö, äh, seal oli edasiliikumine kaks tuhat kuusteist pärast seda, kui meie raport oli sündinud ja nüüd on rohelisi eh, kastikesi siin rohkem. nüüd eh, tuumajäätmete käitlemine, siin on edasi liigutud, aga terve rida eh, infrastruktuuriprojekte on toppama jäänud ja kolm näidet oleme siin ära toonud. kõige suuremad viivitused on olnud Leedus, kus kaks tuhat üksteist lükati lõpp sulgemine edasi Äh, aastasse kaks tuhat kolmkümmend kaheksa veel üheksa aasta võrra. ja siin te näete, millised suuremad projektid on edasi lükkunud. ja nüüd lõplik äh, tegevuse lõpetamine ja tuumajäätmete ladustamine on paraku midagi, mis on endiselt kontseptuaalsel tasandil. me tegime järelduse, et äh, nende reaktorite tegevuse lõpetamise äh, protsess läheb maksma viis koma seitse miljardit kokku ja nüüd tekib suur auk. Ehm, ehm, Leedus on ük-, poolteist miljardit eurot puudujääk pärast aastat kaks tuhat üksteist selgunud, kakskümmend kaheksa miljonit Bulgaarias ja üheksakümmend kaks miljonit Slovakkias on puudu endiselt vahendeid kaasfinantseerimine liikmesriikide poolt on üsna piiratud. personali arv on kahanenud, endiselt kasutatakse rahalisi vahendeid Euroopa Liidu eelarvest, näiteks Leedus personali jaoks, kes hooldab, tehnohooldust toostab, teostab eh, tuumajaamas nüüd kogukulutused, mis on seotud sulgemisega, ei puuduta väga ohtlike jäätmete lõppladustamist ja kasutatud kütuse lõppkas-, ladustamist. kui nüüd vaadata seda parempoolset äh, tulpa siin tabelis, siis äh, paremal pool esimene rida näitab, et viis koma seitse miljardit eurot läheb maksma nende reaktorite sulgemine, aga kui siia juurde panna veel lõppladustamine ja kasutatud tuumakütuse lõppladustamine, siis kasvavad viie koma seitsmele, viie koma seitsmelt üheteistkümnelt koma neljale miljardile. see on seal kolmandal real. ja komisjon on ka hinnanud, et kas rahastamine on ikkagi vastanud tingimustele, eeltingimustele paraku see ei ole olnud piisav ja lõppladustamine ja sulgemise kogukulud eh, ei ole varudes eh, ette nähtud ega kajastu raamatupidamise arvestuses eh, täpselt ja seetõttu ei saa ka ametiasutused planeerida. komisjon mm, vastas meie aruandele ja ütles, et oodata on et kahe tähtsa aruande valmimist aasta kaks tuhat kuusteist lõpuks, see on see, kuidas radioaktiivsete ainete direktiivi vallas riiklike plaanidega lood on, see aruanne tuli välja kaks nädalat tagasi. meie andsime omalt poolt kaheksa soovitust ja te näete siin mõningaid ja ma toon välja ainult neli. Need puudutavad väga ohtlike jäätmete lõppladustamist ja rahastamist nii et tuleme nüüd soovituse number kaks juurde. esimene osa, see puudutab lõppladustust. komisjon peab koos kõigi asjakohaste liikmesriikidega uurima, millised variandid on eh, väga riskantsete ohtlike tuumajäätmete ladustamisega lood ja tuleb leida Euroopa Liidu põhised ja piirkondlikud lahendused, aga loomulikult eh, kuluefektiivsed peavad need olema ja ohutud me teeme ettepaneku, et komisjon oma esimeses aruandes parlamendile ja nõukogule ka käsitleb seda teemat. siis, kui radioaktiivsete jäätmete direktiivi rakendamist hakatakse analüüsima. ja nüüd soovitused kolm, neli ja viis kolmandast me ütlesime, et need kolm liikmesriiki peaksid omaenda rolli mõistma ja tagama, et saastaja maksab põhimõte on see, millest tuleb kinni pidada ja liikmesriigid peavad kasutama oma eelarveid selleks, et katta kulud tegevuse lõpetamisel ja samuti lõppladustamisel, seda nii praegusel rahastamisperioodil kui ka hiljem. ja ütlesime ka, et komisjon peab vaatama, kuidas suurendada eh, kaasfinantseerimist liikmesriikide poolt äh, perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. ja meil on ka soovitus number viis. me ütlesime, et sihipärased rahastamisprogrammid Leedus, Bulgaarias ja Slovakkias tuumajaamade sulgemiseks peavad lõppema pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja mida me sellega silmis, silmas pidasime, ma selgitan, tasub siin lugeda läbi kogu soovitus, me ütlesime, et kui äh, selge vajadus, et on vaja kasutada Euroopa Liidu rahalisi vahendeid ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on olemas, siis ühe või, või mitme liikmesriigi jaoks nendest kolmest, siis komisjoni ettepanek ja ka seadusandjate eh, nõusolek peab ka arvestama eh, stiimuleid ja selline toetus peab olema ajas piiratud ja tuginema liikmesriikide asjakohasele kaasfinantseerimisele. üks viis, kuidas seda teha, on vaadata, kuidas laiendada juurdepääsu Euroopa struktuuri investeerimisfondidele ja kasutada sealt rahasid tuumajaamade tegevuse lõpetamiseks, aga seda loomulikult tingimustel, millele ma viitasin. ma tänan ja panen nüüd punkti. suur tänu selle ettekande eest. väga selge, täpne, kokku surutud, lühike tutvustus ja me saame kohe alustada selle teema arutamist. härra Fox, ECR fraktsiooni nimel esimesena. ma tänan ja ma tänan härra Vinnõuenit väga selge ettekande eest äkki räägite, milline õiguslik vastutus lasub Euroopa Liidul eh, nende kolme reaktori osas? ma saan aru, et eh, need olid üks osa ka seotud ka kolme riigi liitumisprotsessiga, aga kas meil on kohustus anda vabad käed või on ka eh, mingi ajaperiood ja kui palju Euroopa Liidu maksumaksja peab kinni taguma nende kolme reaktori puhul. ja te ütlesite, ei ole olnud piisavalt stiimuleid. ja minu jaoks on see, et nagu, et siin on, palun, Euroopa Liidu raha ja need kolm liikmesriiki lihtsalt energiliselt kasutasid seda, aga korralikku kontrolli ei olnud ega polnud ka läbimõeldud, et mis siis lõpuks juhtub. ja kui ma nüüd vaatan soovitust neli, te ütlete, et komisjon peab suurendama liikmesriikide poolset rahastamist ja otsusest tuleb ka ära näidata tingimused, mille puhul saab projekte täiel määral rahastada. mulle näib, et see programm on juba erandlik ja mitte väga hea erand maksumaksjate jaoks. kas te äkki kommenteeriksite seda? ja audiitor on ju see, kes peab eelarvelisi vahendeid kaitsma. Öelge palun, kui, kui tõhusalt teie arvates on maksumaksja raha senini kasutatud? ma tänan. härra Kolitšek kuue nimel. ma tänan. jah, loomulikult peab vaatama, kuidas maksumaksjate raha kulutatakse. aga võib-olla veelgi olulisem on, et need, kes nende uute liikmesriikidega läbirääkimisi pidasid ja sundisid nad need kolm reaktorit sulgema. et need nüüd tulevad äh, avalikkuse ette ja räägivad sellest, kuidas töö on edenenud äh, Bulgaarias, Slovakkias ja Leedus. ja äh, kuidas on asjad, kui võrrelda sedasama suguse protsessiga Saksamaal so.? võib-olla te ei saanud päris hästi aru. tuleb võrrelda öö, Saksamaa toimuvate tegevuse lõpetamise protsessidega seal toimub see kiiresti ja järk-järgult vaatamata sellele, et Saksamaal on probleeme energiavarustuskindlusega ja meil on vaja äh, jah, teada, mida nõuti Leedult, Bulgaarialt ja kolmandalt äh, riigilt ja milliseid lubadusi neile anti oli olemas plaan Bulgaarias valmistada ette uue tuumajaama rajamine, aga ei ole räägitud sõnagi sellest, kuidas tagada, et Bulgaaria saaks rajada uue tuumajaama. ja et et ei tekiks energiavarustuses lünki, sellepärast et vana reaktor suletakse ja sama, sama ka puudutab Balti riike, sest aatomienergia on nende jaoks tähtis energiaallikas ja mina tahaksin teada, kes on nende nurjumiste eest vastutav ja millised on teiepoolsed soovitused? kuidas asjad õigetele alustele jälle seada? Thank you very much. ma tänan. kui tohib, siis minagi lisan paar küsimust. on teisigi tuumajaamu Euroopas, mis ka tuleks sulgeda. kas äh, äkki ei oleks Äh, äh, majanduslikult see huvipakkuv või äriliselt huvipakkuv koos korraldada ja te ütlesite, et Euroopa Liidu rahastamisprogrammid ei ole loonud piisavalt stiimuleid, aga kuidas äh, siis ikkagi olukorda parandada? ei ole piisavalt raha või stiimuleid ei ole olnud ja viimane asi pärast Fukushima katastroofi. on meil öö, uus, uued normid tuumajaamade ohutusele Euroopas. kas kõik, mida te nägite, vastas nendele uutele normidele või peeti kinni vanadest? sest öö, see protsess ju sulgemine käivitus enne Fukushimat. kuidas teie arvates oli korraldatud, kui nüüd pidada silmas uusi norme, mis meil vahepeal on tekkinud? ja Euroopa Komisjonile ka küsimus härra Krasimov Toomas, äh, asepeadirektor energeetika peadirektoraadist on meiega ja ma annan sõna teile. ma tänan kontrollikoja liiget tehtu eest, tubli töö eest auditeerimisel ja meil oli suurepärane koostöö ja komisjon aktsepteeris pea kõiki soovitusi, mis selles aruandes olid ja ma teen paar märkust ja vastan ka Äh, selle kohta, mis on vahepeal pärast auditi taset leidnud. kõigepealt äh, soovitused äh, on kolmele pro-, riigile suunatud, kolmele programmile suunatud ja mõned soovitused puudutavad sulgemist laiemalt. nüüd, mis puudutavad kolme abiprogrammi, siis komisjon on sise- ja välisuuringud lõpule viinud ja kinnitanud, et Eh, eeltingimused eh, tõesti eh, vastasid nõuetele, olid head kulude-tulude hinnangud tehtud, eesmärgipärane oli kõik, aga kõik see ei olnud piisavalt dokumenteeritud. ja eelmisel aastal kõik dokumenteeriti ja järeldusel, et mitte mingisuguseid lünki ei ole tekkinud rahastamisel praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames ja samuti on meil tulemas äh, iga-aastane aruanne, mis edastatakse ka siis parlamendile ja komisjonile. aruanne aasta kaks tuhat kuusteist kohta valmib veel enne suvepuhkust, nii et sealt saab juurde täiendavat informatsiooni. nüüd kolmas märkus. meie töö keskmes on olnud tagada ohutus. see on ju ka üks osa teie soovitustest ja me oleme välja jätnud mittepõhilised elemendid meie abis ja koondanud tähelepanu programmides just tuumaohutusele ennekõike ja oleme taganud ja tagame ka aastani kaks tuhat kakskümmend selle, et see tegevuse lõpetamise protsess on pöördumatu ja Leedu puhul on mõned spetsiifilised probleemid meil olnud. ja me oleme analüüsinud kõiki neid lepingulisi vaidlusi, mis on venitanud pikemaks protsessid viimastel aastatel, aga nüüd on jälle tempo tõusnud ja äh, on alanud ka kütuseparaste eemaldamise protsess möödunud aastal. kolm eh, liikmesriiki, kellel on need tuumaprogrammid, on kõik üle võtnud oma siseriiklikku õigusesse uue radioaktiivsete jäätmete direktiivi sätted ja teinud seda õigel ajal liikmesriikide programmid ja aruanded on ka õigeaegselt valminud ja küsimustele, mis komisjon on esit-, esitanud, on korralikult vastatud. nii et need kolm liikmesriiki on tõesti nüüd juhi rollis ka läbipaistvuse osas ja selles osas, kuidas peetakse kinni teisese eh, õiguse sätetest. nüüd kaasfinantseerimine. Eh, MFF siis toetus suureneb, eriti võttes arvesse kontrollikoja soovitusi. nüüd näiteks Slovakkias kaasfinantseerimine on kasvanud neli koma viis protsenti pärast aastat kaks tuhat viisteist kuni aastani kaks tuhat kuusteist lõpuni. Leedus on see kasv olnud seitseteist koma kuus protsenti kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist. nii et järjekindlalt eh, riigipoolne osalus on ka kasvanud Leedus, kus see varem oli väike. pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ei ole meil mingit eh, õiguslikku kohustust jätkuvalt toetada neid kolme programmi. Eh, me teeme vahearuande ja mõjude hinnangu ja vaatame siis selle põhjal, kas on täiendavat abi mõttekas anda kõigile kolmele aga me oleme hea seisnud selle eest, et liikmesriikidel oleks olemas rahalised vahendid ja nad suudaksid rahastada seda tegevust ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ise, kui see vaja on, tekib. ja nagu Kontrollikoda ütles, kaks nädalat tagasi tuli meilt ka aruanne, mis läheb parlamendile ja nõukogule selle kohta, kuidas on lood äh, ja kasutatud kütuse ja radioaktiivsete jäätmetega kõikjal Euroopa Liidu liikmesriikides. ja tähtis on, et rahastamine oleks läbipaistev ja otsuste langetamine oleks samuti läbipaistev, kui kõneks on radioaktiivsed jäätmed. esimest korda tuli meilt selline aruanne, iga kolme aasta tagant on kavas see avaldada ja me toome välja probleemid, mis liikmesriikides on nii et mõnel teisel puhul me võiksime ka seda aruannet arutada, sest seal käsitletakse kõiki liikmesriike uh,. Thank you very much. suur tänu, härra peadirektor. härra Henkel, palun Yes, thank you very much. I have another. suur tänu, mul on veel üks küsimus komisjonile, ma ei saa päris hästi aru nend- soovitusest kaks A. jah, ma näen siin mitmeid variante, üks on selline, et igal riigil on oma vastutusel eh, tuumajäätmete ladustamine likvideerimine, kõrvaldamine, jah, see on hea, et on selge vastutus liikmesriigil, aga puuduseks on see, et riigil ei tarvitse olla head kohta lõppladustamisele ja teine asi, me oleme otsustanud üle-euroopalisi kohtasid otsida, aga sellel on miinus, et äkki siis on komisjon asja eest vastutav ja see tähendab mitte keegi tegelikult. Äh, ja kolmas alternatiiv vaadata veelgi sobivamaid kohti väljaspool Euroopa Liitu. ma tean, et Austraalias ollakse sellest huvitatud. nii et kui te need soovitused andsite, siis mida komisjonide soovitustega peale hakkab, kui kõneks on need kolm erinevat alternatiivi? Well, if, if you want, I mean, we have uh... jah, meie äh, aktsepteerime kontrollikoja soovitusi ja las siis kontrollikoda soovitab, mida nad täpselt silmas pidasid oma soovitustega, aga meie jah, oleme valmis seda arutama. radioaktiivsete jäätmete direktiiv ütleb selgelt, et liikmesriigid ja ettevõtjad, kes kasutavad radioaktiivset jäätmeid, vastutavad nende eest. ja direktiiv, mis meil praegu on, kohustab ka liikmesriike otsuseid langetama ka lõppladustuse kohta. liikmesriigid on need, kes peavad otsused tegema, aga on võimalik ka leida Euroopas selliseid koostööpõhiseid lahendusi. ja liikmesriigid saavad arutada näiteks regionaalseid lahendusi Euroopas möödunud nädalal eh, Enet toimus Prahas, see on tuumaenergia foorum, kus eksperdid kohtuvad ja räägivad eh, tuumaenergia poolt ja vastu. ja radioaktiivsed jäätmed ei ole ainult probleemiks nendele riikidele, kes tuumaenergiat eh, toodavad, aga on ju ka meditsiiniliselt radioaktiivsed jäätmed, mille hulk aina kasvab. nii et äh, isegi kui tuumaenergiat ei toodeta, on ometi sellised jäätmed tekkimas ja sellepärast lõppladustuse teema on kõigi jaoks oluline. aga vastutus jääb liikmesriigis ettevõtjatele. isegi äh, kui need jäätmed äh, vaheladustatakse kuskil mujal või lõppladustatakse kuskil mujal, vastutus ikkagi jääb esialgsele jäätmete tekitajale, tootjale. jah, aga paar liikmesriiki võivad otsustada koos ladustada jah, me oleme käivitanud selle arutelu ekspertidega liikmesriikides ja mõned eksperdid sellel konverentsil, mis toimus möödunud nädalal, näitasid üles huvi ja liikmesriikide õigusaktideski on öeldud, et vastutus eh, lubab ka naaberriikidega ühiseid lahendusi otsida. Thank you very much. If I may. suur tänu härra Owen, tahaksin küsida teilt kontrollikoja esindajana, et kas te võiksite nüüd vastata kõikidele neile küsimustele, mis esitati? suur tänu! Äh, hakkan siis vastama ja vastan igale ühele eraldi järjekorras ja katsun siis täpsustada, mida ma ütlesin ja juba komisjon vastas ka osadele. kõigepealt härra Fox, suur tänu teie küsimuste eest ja küsimus sellest, kas Euroopa Liidul on mingisugust juriidilist vastutust siin seoses nende reaktoritega, siis te kuulsite väga selget vastust juba komisjonilt, et komisjon ei leia, et neil mingisugust jätkuvat vastutust on pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ning ütleksin lisaks veel tema vastusele, et komisjon tegi ju kahe tuhande üheteistkümnendal aastal mõjuhinnangu, seda võite vaadata ja seal on öeldud, et nad ei näe ka ette jätkuvat rahastamist pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja meie tegime oma aruande seda arvesse võttes, kuid peaksin ütlema veel ka eh, Leedu kolleegide poolt seda, et ja ma osutasin ka oma ettekandes sellele, et tegemist on väikese liikmesriigiga, kellel on väga suur probleem, äh, et äh, lõpetada äh, Tšernobõli liiki tuumajaama kasutamine. ja leedulased osutavad liitumislepingu protokolli artiklile kolm, mis nende arvates võiks siiski Euroopa Liidule mingisuguse kohustuse äh, peale panna. mina seda nüüd siin kommenteerima küll ei peaks, aga osutan, et mm, tegemist on tõenäolise vajadusega, mis Leedus on ja samuti ka lepingu äh, tõlgendamisega ja meie päris selgelt oma soovitustes ütlesime numbrist viis siis ja see on tegelikult vastuseks härra Fox teie teisele küsimusele, et kas ma tahaksin kommenteerida seda, et kas maksumaksja raha ei ole võib-olla hästi kasutatud siiamaani. ausalt öeldes äh, ega meie soovitus, äh, sest viis karmimat soovitust enam teha ei annaks ka, mitte sageli, aga vahetevahel me ütleme tõesti, et rahastamismehhanism tuleks peatada ja viies soovitus ütlebki seda, et praegused rahastamise mehhanisme ei peaks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat enam edasi kasutama, sellepärast et need ei loo õigeid stiimuleid ning meie aruanne on täis igasuguseid viiteid viivitustele ja muudele projekti häiretele E, ja just nimelt Leedus on pikas perspektiivis see rahastamise puudujääk väga suur ja kasvav. nii et me oleme päris selgeks teinud selle, et meie ei usu, et taoline e, e, skeem õigeid stiimuleid oleks loonud ja see on tõepoolest väga range kriitika, mis puudutab väärtust, mis rahast saadakse. järgmine küsimus, et te võrdlesite Äh, tuumajaamade sulgemise protsessi Saksamaal ja siis võrdlesite neid Bulgaaria, äh, Slovakkia äh, nõukogudeaegsete jaamadega. meie Saksamaad ei analüüsinud ja võib-olla komisjon tahab siin veel lisada, ainukesed reaktorid, mis on täielikult praegu Saksa, Euroopa Liidus kasutusest kõrvaldatud, on Saksamaa omad. ja ühiku kulu oli pisut üle miljardi euro reaktori kohta ja kui need oleksid needsamad reaktorid, aga nad ei ole sama tüüpi, siis oleks see annaks meile aimu sellest, kui palju nemad kõik maksma lähevad, kui see töö valmis saab, aga ma pean rõhutama seda, et Saksamaa reaktorid on teist liiki võrreldes nende endiste Nõukogude reaktoritega. sellepärast on päris raske mm, ja isegi siis, kui me oleksime Saksamaa reaktorid auditeerinud, ikkagi oleks ühikukulu võrdlus nendega võimatu teha või väga keeruline teha, arvestades seda, et teha kindlaks, missuguse neist on kõige tõhusamalt äh, tegevuse lõpetamise puhul kasutatud ja ka sakslased on kindlasti seda teinud kõige, äh, omavad kõige paremini, omavad kõige paremaid kogemusi selles, mida võib tulevikus ka kasutada. härra Puusser, te küsisite äh, sellest tegevuse lõpetamisest mujal Euroopas ja et kas siin võiks olla ka majanduslik võimalus tänan selle küsimuse eest. meie raporti seitsmeteistkümnendal leheküljel me ütleme seda, et kas meile meeldib või mitte, on siin Euroopa Liidu jaoks üha kasvav ettevõtmine ja meil oli kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks sada kakskümmend üheksa kasutuses ja üheksakümmend üks, mis oli kinni pandud ja sellest ainult kolm on täielikult eh, tegevuse lõpetanud. ja, ja sellest saja kahekümne üheksandast eh, viiskümmend suletakse kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. inimesed sageli ei mõtle selle peale, kuidas asju demonteeritakse, aga seal on ju ka majanduslikke võimalusi, töökohtade võimalusi ja nii edasi nii et tegelikult on see samasugune tegevus nagu äh, asjade ehitamine, nii et siit tuleb lepinguid äh, paljude inimestele, tööhõivet, nii et see on ka Euroopa Liidu huvides vaadelda tuumajaamade tegevuse lõpetamist kui ärivõimalust. meil on tõesti palju teha ja peame kasutama seda ärivõimalust ära ja tööhõive võimalust, mis sellega kaasneb, sellepärast ma olen väga tänulik, et te selle küsimuse esitasite. küsitakse selgitusi nende stiimulite stiimulite kohta, kui me ütlesime, et see rahastamiskava ei anna piisavaid äh, finantsstiimuleid paljud kindlasti teist ole, on juba tuttavad selle asjaoluga, et palju Euroopa rahastusest öö, öö, nõuab ka liikmesriikide kaasrahastamist, nii nagu näiteks tõukefondide puhul. nii et meie Euroopa Kontrollikojas arvame, et just selline muster või mall annab õiget stiimulit. kui inimestele tasuta raha kätte antakse, siis nad võib-olla käituvad teisiti kui siis, kui osa nende rahast ka mängus on ja ma kutsun seda, et sul on oma käsi ka mängus. Äh, kui, kui kumbki peab investeerima, siis on kindlasti see väärtus, mis saavutatakse sellest parem, kui tasuta antud raha, kus mingisuguseid kohustusi kaasas ei ole. nii et see kava, rahastamiskava ei loonud õigeid stiimulsid, stiimuleid. siis küsisite ka seda, et mis juhtus pärast Fukushimat. õigus on see, et liitumisleping on muidugi enne Fukushimat sõlmitud ja, ja tollal arutati ka minu meelest seda, et kas kas on vajalik nõuda nende tuumajaamade sulgemist, aga minu meelest sellest asjast me oleme ammu mööda saanud juba ja me meie raportite skeemide juures me ütlesime ka seda, et nõukogude tüüpi äh, mm, tuumajaamadel neil ei olnud vastavat äh, tugevdatud korpusi, äh, nii et sellepärast tuleb nad igal juhul sulgeda, olgu Fukushimaga, kuidas on, asi on. ning lõpuks tahaksin kommenteerida härra Henkeli küsimust, mis oli tegelikult volinikule või komisjonile esindatud, esitatud ja ta ka vastas sellele. härra Henkel, miks te selle küsimuse tõstatasite, me lihtsalt olime äh, mures seoses selle tohutu töömahuga, mis äh, lõppladustamisega on, on seotud ning need kolm liikmesriiki, üks nendest väga väike, nad on selles asjas alles väga algusasjas ning võib-olla ei ole mõistlik igal liikmesriigil või kõikidel liikmesriikidel, kui me hõlmame ka kõik muud radioaktiivsed jäätmed haiglatest ja mujalt, aga vähemasti pooltes liikmesriikides eh, on üht või teistpidi ikkagi tuumajaamad olemas ja neil on tõsist tööd tarvis ära teha selles osas. jah, võib-olla majanduslikus plaanis sealt eh, raha ei, eh, ei saada sellest, et või see ei ole nõnda kasulik, et ja ka, ja ka, ja ka keskkonna mõttes kasulik igasse liikmesriigi selline auk kaevata kohusemata, aga meie arvame tõesti, et on väga mõistlik teha seda, mida komisjon on algatanud oma dokumendis, mis kaks nädalat tagasi avaldati, selleks, et alustada seda dialoogi, mida ka siin eh, nimetati, eh, dialoogi liikmesriikidega, et teha kindlaks, kas on olemas võib-olla teisi lahendusi, mis võiksid ka kohased olla. seda on ju tehtud ehm, energia siseturu kontekstis, eh, millest ka meie raporti tegime ja teie ees esinesime me vaatasime ka seal äh, teatud piirkondlikke lahendusi, äh, mis on ähm, energiajulgeolekuga seotud. Äh, ja ma arvan, et sama põhimõtet oleks võimalik kasutada ka lõppladustamise küsimustega seoses, mis siin on tõstatatud. loodan, et vastasin nüüd kõigile küsimustele. suur tänu, härra Owen, et tulite meie juurde esinema ja andsite meile ülevaate olulise ülevaate sellest teemast. suur tänu ka komisjoni esindajale. mul on veel üks tähelepanek. Teie avaldus on pisut ekslik, sellepärast et need vanad reaktorid Saksamaal ja te ütlesite Vene tüüpi reaktor, reaktorid, nad on kõik tegelikult sama tüüpi. kuumutatakse vett Äh, kütusevaraste abil, mis on siis vastavalt paigaldatud ja, ja meie peame arutama, võime arutada selle üle, et mismoodi seda kõike tuleb käidelda ja see on päris lihtne. kui probleeme nendega ei ole, nende kütusevarastega, siis neid on võimalik ümber töödelda ja ja ülejäänud tuleb kas-, käsitleda kui tuumajäämeid see on, nii et see on samamoodi, kui te võrdleksite kõiki neid vanu, vanamoodsaid öö, äh, reaktoreid, sõltumata sellest, kas nad käivad vee peal öö, äh, või millegi muu peal, siis põhimõtteliselt see, probleemid on need alati needsamad. tohutu hulk tuumajäätmeid, mis tuleb kuidagi ladustada. ja sellepärast ma küsisingi teilt ja teie ei vastanud, aitäh. härra Toomas, aitäh vabandust, hiljaks jäin. kuna, kuna nende eh, suletud reaktoritega oli seotud konkreetseid probleeme läbirääkimiste ajal, liitumisläbirääkimiste ajal, aga tõesti, teil on õigus, tegemist on tohutu töökohtade võimalusega ka, aga probleem on selline, et keegi pole ette näinud piisavalt raha selleks, et selle eest maksta. meil on küll siseturg Äh, kui teie äh, tegelete mingite asjadega, te peate ikkagi ka jäätmete jaoks kõrvale panema. kui te tuum-, äh, kui te tuuleenergiat toodate, siis te peate samuti nägema ette raha selleks, et et, et, et saaksite ka hiljem kasutusest kõrvaldada need ja ka päikseenergia puhul on sama. aga ma olen tõesti väga vihane komisjoni peale, sellepärast et kahe tuhande 2000 neljateistkümnendal aastal, kui, kui tehti seda energiaturu seadet ja mina olin raportöör, siis meie esitasime eh, vastava muudatusettepaneku, sellepärast et me teadsime, et juba siis, viisteist aastat tagasi, ei olnud piisavalt raha kõrvale pandud selle jaoks ja ma lootsin, et nende aastate jooksul me oleksime piisavalt raha kogunud selle jaoks. tollal aga komisjon eh, esitas kirjaliku deklaratsiooni, komisjon oli selle segregeeritud kasutusest lah-, väljavõtmise vastu ja lubas meile õigusakti ja nüüd on viisteist aastat möödas ja mul on jäänud mulje ja ma ei tea, kas te saate seda kommenteerida ka, et tegemist on multimiljardilise öö, lüngaga meie siseturul ja kui me ei hoolitse selle eest, siis lõpuks maksumaksjad peavad selle kõik kinni maksma. ja see on tohutu moonutus siseturul ka ja Euroopa Komisjon siiamaani ei ole midagi selles asjas ette võtnud. aitäh! küsimused on nüüd lõppenud ja nüüd viimased vastused, vastused ka. All, should... esiteks peaksin vabandama härra Kolitšeki eest, teil on jumala õigus. vabandan, ma oleksin pidanud kohe ütlema teile, et meie ei äh, auditeerinud Saksa äh, reaktoreid ja seal lõpetanud äh, ja ma ei, ja tõesti tänan, et te osutasite sellele veale, ma vabandan selle vea eest. ja ma pean ütlema, et need äh, surveveereaktorid e, on sarnased siis, mida Slovakkias ja Bulgaarias kasutatakse, aga mitte e, Leedus. Leedus on siis teist liiki reaktoriga tegemist. nüüd te noogutate, siis ma saan aru, et nüüd me saame ühtmisi asjadest aru, aga vabandan, et ma kõigepealt seda Saksamaa küsimust esitlesin valesti, me tegelikult ju auditeerinud neid. ja viimane küsimus, selle annan kohe komisjonile edasi, aga tahaksin äh, ütelda vaid audiitori seisukohast härra Thomasile, et vaadake meie soovitus number kaheksa, see on hea äh, stardipunkt äh,, et läheneda läbipaistvalt teemale, kellel on vastutus ja, ja meie peame hoolitsema selle eest, et äh, need kohustused ikkagi kellegi raamatupidamises, pidamises eh, on kajastatud ja nagu raportis on ka öeldud, meil oli päris keeruline leida üles, kus kohas need kohustused olid siis äh, arvepidamises äh, kirja pandud, aga nüüd sõna jääb komisjonile. aitäh. härra Gerassimos Tomas, palun. suur tänu. tahaksin härra, tänada härra Tomasit küsimuse eest ma arvan, et olukord on paremaks muutunud, sest saadik, kui see intsident toimus, parlament, mida parlamendiliige nimetas eelmisel nädalal, esitasime raporti nõukogule ja parlamendile, mis puudutab siis radioaktiivsete jäätmete direktiivi rakendamist ja see on esmakordne selline aruanne ja ma arvan, et me peame selle üle veel arutelusid pidama, aga ja seal raportis me ütleme, et võttes aluseks selle teabe, mis me oleme liikmesriikidest saanud, on kulud umbes nelisada miljardit eurot. esmakordselt oleme selle info liikmesriikidest koondanud, mis puudutab radioaktiivse, radioaktiivseid jäätmeid ja see puudutab ka siis kasutatud äh, tuumakütust, kuid kahjuks, kui me selle direktiivi ettepanekuga välja tulime, siis nõukogu ja parlament kasutusmenetluses ei ei aktsepteerinud komisjoni ettepanekut, et oleks harmoneeritud aruandlus. nii et me peame neid andmeid äh, veel kalkuleerima, aga selles uues raportis need hinnangulised kulud on ära toodud, kui palju need, kui palju raha on selleks tarvis ja see on üks meie põhiasjadest, mida me seal äh, aruandes ütleme ja me kutsume liikmesriike üles äh, võtma meetmeid selles valdkonnas ja kolme aasta pärast tuleb uus aruanne, mis näitab äh, seda, kuidas on edenenud selle lünga täitmine. nii et teatud läbipaistvus selle info osas on hakanud juba ilmnema. suur tänu, suur tänu, härra Winoven, selle tutvustuse eest ja küsimustele vastamise eest ja need olid tõesti väga tähtsad küsimused, mis puudutavad ohutust suur tänu ja palju edu! Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras. see on hoonete energiatõhusus. meie puhta energiapaketi või talvepaketi osa, väga oluline ja tahaksin rõhutada ka seda, et tegemist on raporti projektiga, mis puudutab siis hoonete energiatõhusust ja härra Bensoni raport ja see on esimene kogu sellest puhta energia paketist, mida me ITRES hakkame arutama. nii et esimene raporti projekt on siis olemas, palun, sul on sõna. suur tänu. suur tänu variraportööridele, komisjonile ja sidusrühmadele nende väga väärtusliku panuse eest sellesse protsessi eriline tänu var-, läheb aga variraportööridele, kes juba algusest peale võtsid osa selle raporti koostamisest. meie peamine eesmärk on tagada see, et hooned annavad piisava panuse selleks, et Euroopa Liit saaks rahvusvaheliste kohustustega seotud eesmärgid täita, äh, nii CO kahe äh, kohustustega samuti seoses, et see kõik oleks tõhusalt tehtud. hoonete energiatõhusus omab Euroopa jaoks märkimisväärset potentsiaali, et energiajulgeolek oleks parem, et energiakasutus oleks parem, et energiaarved oleksid tarbijatele madalamad ja töö ja elutingimused oleksid paremad ning samuti oleks tagatud selle kaudu majanduskasv ja töökohad, eriti VKE-dele põhilised muudatused äh, on suunatud kolmele põhilisele asjale. liikmesriikidelt on tarvis suuremat panust ja kohustuste võtmist, eriti just elektromobiilsuse osas, et need nõuded oleksid proportsionaalsemad ning et oleks ka õiged stiimulid äh, renoveerimise, hoonete renoveerimiseks. mis puudutab esimest osa, et liikmesriigid peavad võtma endale rohkem kohustusi, tahaksin selgitada siin, et äh, meie eesmärgiks on äh, energiatõhusamad hooned ja tahaksin äh, rõhutada ka seda, et liikmesriikide pikaajalised renoveerimise strateegiad oleksid äh, sellised, mis võtaksid arvesse lähimuspõhimõtet ja erinevusi ning siin on täiendavad meetmed ka selleks, et äh, kütteostuvõimetuid tarbijaid toetada äh, kuidas äh, turule rahastust leida, oskusi arendada ja meil on tarvis erasektori raha rohkem sellesse valdkonda. peale selle peavad liikmesriigid täpsustama, kuidas nende renoveerimise strateegiad annavad panuse energiatõhususe eesmärgi täitmisele Euroopa tasandil, selleks et oleks kindel, et ka see kõik oleks tehtud kulutõhusalt. teine punkt elektromobiilsuse osas, see on ambitsioon, mida kõik siin toetavad Äh, selleks, et transport annaks äh, ka oma panuse äh, CO2 vähendamisele. aga need nõuded, mida komisjon sellega seoses on esitanud, eriti just mis puudutab elektriautode taristut, see tekitab väga palju muresid kolleegides ähm, ja ka sidusrühmades, mis puudutab stiimuleid, kulusid ja nii edasi. sellepärast pöörame, sellepärast soovitame pöörada tähelepanu sellele, et renoveerimise stiimulid siin ei jääks tähe, vähese tähelepanuga. ja siin on, on mõeldud sellele, et ei nõutaks neid eelkaabeldamisi ja veel elektriautode laadimisvõimaluste et, valmis- või ettevalmistamist liigsete kuludega. ning lõpuks viimane märkus, äh, stiimulid renoveerimiseks üks asi tuleks selgeks teha. paistab, äh, et ollakse väga laialdaselt mures selles, et äh, raha äh, renoveerimiseks läheb ainult rikastele, aga minu jaoks tähendab see seda, et me ei räägi ainult terve maja isolatsiooni parandamisest või mingite kalli tehnoloogia paigaldamisest. ma tõesti usun seda, et on palju äh, Äh, odavaid vahendeid, mida on võimalik kasutada selleks, et tavalised äh, elanikud saaksid sellest kasu. näiteks äh, igasugused laenuvõimalused, et seda ära kasutada, peaksime kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid. ei maksa ju ainult väikseid ja väga suuri renoveerida selleks, et kõik see toimuda saaks, äh, on meie raportis mõningad ettepanekud ka selle kohta, mis võiksid õõnestada neid stiimuleid, näiteks äh, läbipaistvuse puudumine ja arvestuste tege-, piisavate kohaste arvestuste tegemine kogu hoonepargi kohta. ja lõpetuseks tahan öelda, et ma loodan, et me teeme jätkuvat koostööd variraportööridega, komisjoniga ja ka sidusrühmadega ja tervitan seda arutelu, mida me saaksime eh, pidada muudatusettepanekute üle ja tähtajaks on kaheksas juuni, aitäh! suur tänu! mul on suur rõõm tervitada raportööri, kes on olnud väga progressiivne oma töös ning on valmis olnud koostööd tegema veel enne seda, kui äh, dokument äh, ilmavalgust nägi variraportööridega ja see valmistab mulle suurt heameelt. ta rääkis natukene energiapuudusest, äh, energiavaesusest. meie fraktsiooni jaoks on oluline ka, et äh, energiaostuvõimekuse puudulikkust äh, käsitletakse ning konkreetne ettepanek oleks selline, et kui liikmesriigid äh, koostavad oma pikaajalisi renoveerimisstrateegiaid, peavad nad ka kõige vähem tõhusavatele hoonetele midagi ette nägema ja mul on väga hea meel äh, selliste algatuste üle ja minu fraktsioon esitab äh, oma konkreetsemaid ettepanekuid selle valdkonna kohta, see olukord on loomulikult väga erinev kõikides liikmesriikides, aga samas äh, eluasemevajadus on kõigi jaoks ühine. ja uute hoonete ehitustempo on nii aeglane, nii et minu meelest on väga hea strateegia raportööri poolt see, et renoveerimist tuleks kiirendada, me teame et, et nelikümmend protsenti energiaheitmetest on pärit just nimelt hoonetest, nii et sellest me peame rääkima ka kliimamuutuse vastase võitluse kontekstis ning rääkides kõikidest headest tegevustest, kuidas selle vastu võidelda. elektriautod, elektriautode taristu, taristut tuleb välja ehitada siis, kui see on kõige kulutõhusam, nimelt siis, kui parasjagu renoveerimisega tegeletakse muidugi ning äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaksid olema kõik äh, mitte äh, eluasemed äh, varustatud energiat taristu võimalustega, see on väga raske eesmärk. aga see on nagu muna ja kana juhtum, elektriautot ostetakse siis, kui on olemas taristu ja taristut ehitatakse siis, kui on olemas autod Äh, nii et natuke nokk kinni, natuke saba lahti, nii et me peame välja mõtlema mingi strateegia, kuidas edasi liikuda. Äh, üldpilt on meil paigas, aga ma tahaksin, et erinevad tegevused ka oleksid hästi kooskõlas ning kulutõhusalt omavahel seotud ning tooksid parimad tulemused hoonetele ja ning inimestele, kes seal elavad. ma arvan, et me võime rääkida rohkem nendest hoonetest, mis ei ole eluasemed, mis ei ole kodud ning äh, inimesed tavaliselt ja see puudutab ka hoonete automaatseadmeid. seal võib suuremaid nõudeid esitada. Envi arvamuse projekti oleme samuti juba näinud, seal keskendutakse sisekliimale oleme ka näinud ITRE arvamuse e-, esialgset ettepanekut. me ei taha, äh, et hoonete tõhususega äh, tekiks teistes valdkondades suuremaid probleeme. lõpetuseks ka üks muudatusettepanek. võib-olla võiksime ühendada ITRE komisjoni äh, ülesandeid nii, et meie kanname hoolt energia eest, aga meie valdkonda kuulub ka digitaalne siire. siin on räägitud ka arukusnäitajast, raportöör on seda teemat täpsemalt selgitanud, aga ma arvan, et me võiksime võtma midagi sellist, et geotoptilised äh, ühendused ja väga arukad ühendused kui äh, energiatõhususe poole püü-, püüeldakse, siis äh, võib-olla võiks äh, kohe viia läbi hinnangu selle kohta, kui palju kiudoptilise ühenduse ehitamine selle hoone jaoks maksma läheb, nii et mina isiklikult rääkiksin mitte energiatõhususest hoonetes, vaid kaasaegsest hoonestusest hoopis pealkirjas. to uh, suur tänu ning suur tänu raportöörile väga hea raporti eest, hästi tasakaalustatud raporti eest. meil on väga hea meel, et siin pannakse energiatõhususe esimesele põhimõttele pearõhku. me oleme rahul sellega, et äh, sisekliima äh, ning tervishoiu külg samuti leiavad kajastust raportis oluline äh, on ka meie arvates arukusnäitaja teema ning äh, delegeeritud aktid tunduvad asjakohased äh, selles valdkonnas, kuna tegemist on väga dünaamilise nähtusega, mida liikmesriikides tõlgendatakse väga erinevalt ning süsteemid liikmesriigiti on samuti väga erinevad samuti leian ma, et väga hea on, et kohustused on edasi antud liikmesriikidele, et liikmesriigid peavad esitama oma ettepanekuid selle kohta, kuidas energiatõhusust saavutada, kuidas saavutada neid eesmärke, mida me tahaksime saavutada. väga tore on, et liikmesriige siis kutsutakse üles oma mõtteid esitama. räägiksin veel kahest teemast taaskasutatavast taastuvkütusest ning rahastamisest. peaaegu nullenergia standardi osas peame vaatama, millisel määral me eelistame kohapeal toodetud taastuvatest allikast pärit energiat rohkem terviklikuma lähenemisviisile. kui me nõuame eraldi eesmärke kohapeal toodetud taastuvast allikast pärit energia kohta ja ähm, mitte üldistatud terviknähenemist, siis ma arvan, et me võime äh, iseendale auku kaevama hakata. peaaegu nullenergiastandardid äh, ei peaks eelistama tervik äh,, optimaalsele terviklahendusele ka hoonete valdkonnas see arutelu on asjakohane ka siis, kui me räägime primaarenergia tegurist. ja ma arvan, et me peaksime vaatama, kuidas me saaksime taastuvenergiat äh, üldiselt suurendada ja selle osakaalu üldiselt suurendada. ja nüüd on, tekib siis küsimus, et kas me saavutame õige tasakaalu primaarenergia teguri osas. ma arvan, et seda me peame veel uurima ja ning ALDE kavatseb omalt poolt seda teha ka rahastamise kohta paar sõna. me peaksime kasutama ära seda potentsiaali, mis tegelikult on erakapitalil. see eeldab äh, pikaajalisi eesmärke ning tagatisi ka investoritele, et need investorid tunneksid, et nad saavad äh, rahuliku südamega äh, hoonestussektorisse investeerida ja me peaksime Euroopa Investeerimispanka EFSit paremini integreerima selleks, et äh, saaks seda, neid vahendeid erakapitaliga ühendada ning ähm, neid võimalusi äh, kavatsen põhjalikumalt analüüsida, tehes äh, edasist tööd selle raporti kallal. vaatame siis, kuidas on võimalik veelgi taastuvkütuseid paremini lõimida hoonestuse valdkonda ning kuidas paremini ära kasutada võimalusi rahastamise vallas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 prioritario de cualquier reforma que realmente busque la sostenibilidad. Y lo último eh, es la dimensión humana. Desde luego, a... kasutades ühiskondlikku transporti ja siis veel äh, inimlik mõõde energiaostuvõimetus äh, ning tervise külg samuti peavad kajastatust leidma. peame pakkuma koolitusi inimestele, kes töötavad äh, uutes hoonetes, olgu tegemist siis kas eluasemetega või muude hoonetega ja kõigis meie pingutustes peavad olema fookuses kõik, ennekõike inimesed. meil on energiaühistud, meil on hoonete ühistud ja need on vägagi suurel määral käimapanevaks jõuks omamoodi teguriks on ka linnad. Nemad äh, samuti aitavad äh, energiarevolutsiooni, mis saab alguse rohujuure tasandilt ellu viia. ning Euroopa Liidu seisukohast on oluline ka vaadata soolise võrdõiguslikkuse mõõdet energiapaketiga seoses ja primaarenergia tegur äh, ning äh, arukusnäitajad samuti on äh, olulised algatused, mida kavatseme kommenteerida veel. ja Low-tech äh, lähenemisviis on oluline kõikide jaoks, mitte ainult äh, kõige vaesemate majapidamiste jaoks ning äh, selles valdkonnas kavatseme ka mõned muudatusettepanekud esitada. suur tänu, kolleeg, tehtud töö eest. kolleeg Riki Otis äh, kuue nimel loomulikult. suur tänu, kallid kolleegid. tahaksin tänada meie kolleegi äh, raporti projekti eest arutelud on olnud väga konstruktiivsed äh, variraportööridega ning raportööriga meie jaoks on hoonete renoveerimine prioriteet. prioriteet, mida võtame tõsiselt ning meil peavad olema paigas oma eesmärgid, meie eesmärgiks on muuhulgas ka kliimamuutuse vastane võitlus. peame võtma ka meetmeid selleks, et kaitsta rahva tervist ning kaitsta äh, hoonetes elavate inimeste tervist. kuue jaoks on oluline et me võtaksime ka veetmeetmeid selleks, et ähm, vähendada kulusid äh, leiva, leibkondade jaoks ning vähendada energia ostuvõimetust. ärgem unustagem seda, praegu on kakskümmend kolm miljonit äh, majapidamist Eestis, äh, kes elavad energia ostuvõimetuse tingimustes. selleks, et energiatõhusust hoonetes parandada, peame me võtma meetmeid äh, selleks, et äh, energiakulutused ning elamiskulud oleksid taskukohased meie inimeste jaoks. pidades iseäranis hoolikalt silmas kõige haavatavamaid rühmasid. kahtlemata tuleks äh, ka soodustada ning stimuleerida taastuvenergia kasutamist. meie jaoks on aruka, hoonete aruka rahastamise põhimõte arukate hoonete jaoks äärmiselt huvitav, aga selleks tuleks kasutada ka avalikke vahendeid, mis peaksid omakorda tooma kaasa ka erainvestorite investeeringud. ning investeeringud tuleb suunata sinna, kus on vajadused, mitte nii, et kasutatakse vahendeid ainult siis, kus võimalik kasum võib olla kõige suurem. me peaksime äh, renoveerides keskenduma ikkagi ennekõike kõige vaesematele rahvastikurühmadele ning äh, hoonetele, mis on äh, mõeldud väikestele keskmise suurusega ettevõtetega. hooned äh, ja ettepanekud, mis puudutavad äh, rahva tervisealaseid meetmeid ning äh, Äh, samuti äh, ettepanekuid, mis on mõeldud äh, asbesti kasutamise vähendamiseks. Need on teretulnud, me tahaksime ka konkreetseid sihipäraseid meetmeid, mis tooksid käegakatsutavat kasu tarbijate jaoks. meie fraktsioonil arvamused lähevad aga lahku harukusnäitaja küsimuses. me ei ole ka päris sellise lähenemisviisiga, et äh, finantstoetus sõltuks äh, renoveerimise tulemusest. kui äh, majapidamine asub renoveerima, peab ta kohe saama vastased, vastavad toetused. me ei ole ka nõus selle ettepanekuga, mis puudutab elektri äh, äh, algatusi, sellepärast et see võib kaasa tuua kulud, mis võivad mõnede majapidamiste jaoks äh, liiga suured. esitame omapoolseid muudatusettepanekuid. kolleeg Blanco Lopes, palun järgmisena. suur tänu, esimees. ka mina tahaksin õnnitleda raportööri tehtud töö eest nagu on juba öelnud, hoonete energiatõhusus ja hoonete renoveerimine on suure potentsiaaliga valdkond, see aitab meid, meie energiasõltuvust vähendada, meie energiajulgeolekut parandada, meie sõltuvust energia impordist kärpida. arukusnäitaja arvukusnäitaja ettepanek on kindlasti parem kui see, mis oli direktiivi ettepanekus. ja mina olen taastuvkütuste valdkonnas raportööriks, ma arvan, et me peaksime vaatama üle elektrisõidukite laadimispunktide valdkonna. Ehm, kindlasti tuleks eelpaigaldamisele keskenduda, see on hädavajalik, kui me tahame transpordisektorit eh, süsinikdioksi-, transpordisektori süsinikdioksiidi äh, ette heitmeid vähendada. muudatusettepanek viiskümmend kaks äh, ning äh, primaarenergia, seda tahame veel analüüsida, toetame energiaostuvõimetuse sissetoomist raportisse, see on oluline ning sotsiaaldemokraadid on seda juba teinud ning toetame sellist algatust proua Sander. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin kõigepealt tänada meie kolleege, kolleegi selle raporti projekti eest. me tahame hoonete tõhusust kahtlemata parandada ning seda on võimalik äh, teha äh, ennekõike uutes hoonetes ning hoonetes, mis ei ole mõeldud eluasemeks äh, elektriautode algatusi me toetame, kuid parkimis, parklatesse äh, laadimispunktide paigaldamine tundub väga keeruline ettepanek, et see, seda tööd tuleks teha siis, kui elektrikaableid paigaldatakse ning muudatusettepanekud kakskümmend üheksa ning kolmkümmend käsitlevad just seda teemat. me peame ka õhukuu kvaliteedile ning sisekliimale äh, tähelepanu pöörama, kui me räägime uutest hoonetest ning peaksime stimuleerima iseäranis äh, hea ventilatsiooni, head ventilatsiooni ning äh, peaksime arukusnäitajate kontseptsiooni pisut täpsustama, sellega ei, ka ei tohiks kaasa tulla oma omanikele ebaproportsionaalselt suuri kulusid, me tahaksime äh, arukaid süsteeme, arukaid süsteeme ennekõike äh, mitte eluasemeks mõeldud hoonete puhul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 Rumeenias on võimalik saada kümme tuhat eurot toetust, kui ostad elektriauto. kahe tuhande kahekümne viiendal aastal on elektriauto ostmine odavam kui tavalise kütusega auto ostmine, aga laadimispunkte paraku pole. meil peab olema samasugune lähenemine nagu regi peadirektoraadis ja energia peadirektoraadis meie räägime aga paraku hoopis teistest asjadest siin. Rumeenias oli meil äh, programm, millega renoveeriti sada tuhat äh, korterit. aga nüüd on tempo aeglustanud, sellepärast et nüüd tuleb renoveerimiseks iga korteri äh, omanikuga leping sõlmida ja kui keegi ütleb ei, siis kogu projekt kogub läbi. selline kohutav bürokraatiakoorem seab ohtu olulise programmi, mida rahastab Euroopa. sellest tuleks rääkida riigi peadirektoraadiga, asjad peaksid toimuma nii nagu varem sellepärast et tegemist on olulise algatusega, varem kohalikud omavalitsused juhtisid seda protsessi ja nad tahaksid oma tööd edasi teha ning selliste programmidega jätkata. aitäh! suur tänu! paar praktilist laadi kommentaari. raporti projekt on väga öö, äh, huvitav aga võib-olla siin vaadatakse probleemi pisut äh, kaugelt. inimesed äh, kasutavad erinevaid programme, nagu eelkõnelenud kolleeg ütles. ja kui suuri korterelamuid hakatakse erastama ning ähm, korterid lähevad eraomandustesse, siis on äh, väga raske saavutada kokkulepet kõigi nende erinevate korteriomanikega, selline, sellised, sellised läbirääkimised võivad kujuneda väga keerulisemaks. praegustes äh, hoonetes äh, on äh, väga palju eelpaigaldatud kaableid ning ähm, saab tõesti laadimispunkte ning kontakte äh, paigaldada, nii et äh, rahulikult saab äh, öö jooksul õige otsiku olemasolul oma autot laadida. kui tahate ka kiiret laadimist, siis on vaja kuutekümmet nelja amprit ning äh, selleks on äh, vaja teistsuguseid äh, kaableid. kas me oleme rahul kolmekümne kahe amprise süsteemiga või tahame me kuutekümmend nelja? mis puudutab taastuvkütust, siis oleks väga hea, kui iga energiaallikas sobiks selle kolmekümne kahe süsteemiga, olgu siis kas fotokalvaaniline energia, päikeseenergia ja Hispaanias kasutatakse näiteks isegi äh, peegleid. meil on taastuvenergia allikad ja me peaksime siis kõikide jaoks sobiva süsteemi välja töötama. renoveeritud äh, hoonetes võib-olla rent äh, kõrge ning võib-olla kõik ei saa äh, endale sellist üüri lubada. see võib tekitada probleeme. mõnedes hoone, nendes riikides on koha, paika pandud, kui millised peavad ühendused olema, elektriühendused, ning millistes valdkondades, meie peaks mõtlema selle üle, millistes valdkondades peaks meetmeid võtma. Uh, suur tänu, kõigepealt suur tänu härra Bensonile olulise äh, suurepärase raporti eest, mul on tunne, et uute hoonete puhul oleme liikunud kõvasti edasi. Äh, me juba varem oleme püüelnud nullenergiahoonete poole, loomulikult kõik, mõned veel peavad õppima, kuidas asjad edasi saaksid arenema, aga Euroopas on probleemiks ennekõike siiski juba vanemad hooned, see probleem ei ole mitte ainult Rumeenias, vaid ka mujal. kaheksakümmend protsenti hoonetest kahe tuhande kahekümnendal aastal on juba täna olemas. nii et me peaksime mõtlema sellele, kuidas me neid äh, olemasolevaid hooneid hakkame uuendama ja kõigile sobivat ühtset lahendust paraku ei ole, erinevates riikides on erinevad hooned äh, ja olukorrad erinevad riigiti. sellises kontekstis ma arvan, et kõige parem lähenemisviis oleks äh, keskenduda pikaajalistele hoonete teekaartidele me oleme seda varem teinud juba, äh, kui me ja äh, energiadirektiivis äh, ja nüüd siis äh, artiklis neli ähm, praegustest artiklit taga ei ole paljud liikmesriigid piisavalt tõhusalt rakendanud. käisin hiljuti Austrias ning rääkisin Austria huvirühmadega Nemad ütlesid meile, et kui te tahate renoveerimist äh, teha nagu kord ja kohus suurel äh, skaalal, siis tuleb vaadata, kes äh, otsustab. kui korterelamus üks korteriomanik saab otsust blokeerida, siis ei jõua keegi kuskile. on vaja lihtsustatud eeskirju, on ka vaja rahastamise valdkonnas eeskirju ja me kõik teame, et maksupoliitika on ju liikmesriikide pärusmaa. kui nafta ja gaas on odavad, siis ei ole tegelikult mingisugust stiimulit, miks renoveerida. ma arvan, et me peaksime tugevdama pikaajalisi hoonete teekaarte, hoonete tegevuskavasid ja sisuliselt ja teeme omalt poolt ettepanekuid Pentile selle kohta. ning teine teema, kas meil on ka öö, huviliste osalemine ette nähtud, kui me räägime siin kaasaegsetest ärimudelitest, pensionifondid näiteks, äh, mis loovad oma ettevõtted ja tõhusust toetavad vahendid. kui, siis on sellised investeerimisvõimalused, äh, sellised uued algatused, siis äh, kus nendest räägiti? kõik asjaosalised tuleb riigis äh, kokku tuua ühe laua taha, rääkida sellest, kuhu me oleme jõudnud, kus on praegu puudujäägid ning siin ei tuleks rääkida mitte ainult sellest, millist tehnoloogiat rakendada, vaid ka sel-, sellest, millist ärimudelit rakendada. kas meil ei oleks vaja organiseeritud huvirühmade foorumit äh, olemasolevate hoonete renoveerimise teemal, lisaks sellele pikaajalisele teekaardile. suur tänu, härra Rüübi. jah, ma tänan, härra esimees. ka minu kolleegi Bensonit tahaksin ma kiita selle raporti puhul, sest jah, meil on suured võimalused Euroopa Liidus, tööhõive olukord saab ka oluliselt paraneda ja kui sada nelikümmend miljonit maja ja korterit me renoveerime Euroopas ja äh, äh, siis on meil tõesti suurepärased võimalused äh, tööpuudust vähendada, aga meil on vaja ka stimuleerida laiendamist ja ümberehitamist ja kõigiga, kellega mina rääkisin öeldi, et on vaja, et investeeringud eh, ennast eh, ära tasuksid. ja eh, kui me võtame tavaliselt, siis kaheksa viis kuni viisteist aastat on tasuvusaeg, aga kui on tohutu võit energiaefektiivsuse kasvust, siis kindlasti see periood väheneb ja Fintechilgi siin on palju võimalusi, nii et öö, äh, on vaja ka harida selles valdkonnas inimesi ja kindlasti teadusuuringuid toetada. aga loomulikult peab vaatama, et kodanikel ei tekiks täiendavat koormat ja maksudega on ka ju nii, et peab vaatama, et öö, äh, kuidas saaks siis kuludesse kanda tehtud äh, renoveerimised ja mm, tähtis on, et koormaks ei oleks sellised parendusmeetmed ja et oleksid tugevad stiimulid. Äh, ja kümme kuni kakskümmend äh, eurot kuludesse kandmise, kakskümmend tuhat eurot kuludesse kanda aasta jooksul, see on juba piisavaks stiimuliks. nüüd, mis puudutab jah, elektriinfrastruktuure, siis ma tahaksin öelda, et e-mobiilsus on meie jaoks suur väljakutse, sest äh, äh, pistikut ei piisa, kui see on ühel äh, korteril, vaid siin on vaja terved võrgustikud laadimiseks välja ehitada ja viissada kilogrammi elektriauto patarei kaal. Äh, kui kaua jah, võtab selle laadimine, äh, kuni auto on sõidukõlblik, nii et siin on vaja veel palju uuringuid läbi viia, et millised on optimaalsed näitajad That's absolutely right. jah, teil on täiesti õigus, äh, kolleeg raportöör. Äh, kõige tähtsamaks stiimuliks oleks see, kui meil õnnestub kokku hoida. vähemasti tulevikus ja kui on võimalik ette näidata oma raportis, et see on võimalik, siis oleks see kodanikele suurepäraseks stiimuliks ja võib-olla peaks sellegi kohta rohkem ütlema meie raportis. Euroopa Komisjoni nimel Energia peadirektoraadi direktor saab sõna järgmisena. suur tänu, suur tänu, raportöör härra Bentsen, suurepärane töö, suur tänu kõikidele variraportööridele, tänu selle arutelu eest, mis äsja toimus komisjon on väga rõõmus selle üle, et saab nüüd teile arve esitada meil on jah, tuua näiteid, kuidas tulu tõuseb tarbijatele nendest energiaefektiivsuse meetmetest. rohelise energia pakett ja ehitiste energiatõusu direktiiv on väga hea dokumendid ja nüüd on meil pluss juures veel hea raport teilt. ja tulen paari märkuse juurde, mis kõlasid. kõigepealt pikaajaline renoveerimise strateegia Äh, see on väga hea vahend ka liikmesriikidele. tähtis on, et meil tugevneks see strateegia võrreldes praeguse ehitiste energiatõhususe direktiiviga, EPBD-ga ja et töö jätkub ja läheb isegi kaugemale sätestatust. kui me räägime rahastamisest, siis siis ma olen nõus, et väga palju tuleb investeerida ja erasektorist on ka vaja rahalisi vahendeid suurel hulgal, aga tegemist on meie jaoks prioriteetse valdkonnaga, meil on struktuurifondid, me oleme Regio peadirektoraadiga tihedat koostööd teinud ja seitseteist miljardit eurot aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on ette nähtud just energiaefektiivsuse tõstmisele, see on kolm korda rohkem kui varasemal perioodil oli. ja me analüüsime riigiti olukorda, vaatame, kui palju raha on läinud liikmesriikidele ja kuidas seda kasutati, e, kuidas projekt edenes ja meil ei ole siin mingeid piiranguid, me vaatame eraldi võib-olla siis Rumeenia osas meie peadirektoraadiga, kas annab siin midagi ära teha nii palju rahastamisest, EFSI samuti ja sellest rahastatavad pikaajalised investeeringud. Eh, tahame rohkem rõhku panna finantsinstrumentidele, väga tihedat koostööd teeme sotsiaalmajade hulgas, Prantsusmaa, Pariis on hea näide, väga palju raha finantsinstrumentidest tuleb raha just sotsiaalmajade rajamiseks. Eh, ja veel üks tähtis punkt, mul oli hea meel kuulda, mida te arvasite siin elektriautode laadimispunktidest. jah, see on üks uus element. jah, mobiilsus, elektriautod on paljudele liikmesriikidele ja komisjonile prioriteet. siin on erinevaid viise, kuidas seda edasi viia, aga siin on nagu see kana ja muna probleem, kui ei ole laadimispunkti, ei ole mm, autosid aga kui teil autod on, siis on vaja äh, jälle laadimispunkti, et sõita. ja on vaja tõesti äh, elamis- ja ka mitteelupiirkondades äh, luua sellised laadimispunktid ja siin öeldi, et kui palju see kõik maksma läheb, aga kui me vaatame, kui palju maksab laadimispunkti installeerimine, siis kaks tuhat viissada eurot läheb selline punkt maksma väljaspool elamurajoone ja kui on mingi büroohoone kümne parkimiskohaga, siis renoveerimine on palju-palju kuulem ja see laadimispunkt äh, moodustab ainult üks-kaks protsenti suure ähm, administratiivhoone renoveerimise kuludest, nii et tegelikult ei ole neid äh, laadimispunkte luua üldse mitte raske ega kulukas, aga tuleb anda õigeid signaale. meie tulevikustsenaariumid näitavad Eh, kuivõrd tähtsad on laadimispunktid ühes või teises piirkonnas täiendavalt veel eh, olemasolevatele infrastruktuuridele ja äh, äh, praegu on jah, suur vajadus, see oleks signaaliks, kui me näitame, osutame sellele, aga tähtis on silmas pidada nii elamupiirkondi kui ka väljaspool elamurajoone laadimispunkti loomist. nüüd edasi. energiaefektiivsuse meetmed pluss sotsiaalmeetmed käsikäes. kui me räägime sotsiaalküsimustest, aga ehitiste energiatõususe direktiiviga me jah, tõesti viissada viiskümmend tuhat Äh, perekonda viime vaesusest välja. me teame, et praegu kakskümmend kolm koma kolm miljonit leibkonda elab energiavaesuses, nii et me loodame, et tänu meie direktiividele ja äh, meetmetele energiavaesuse vallas meil õnnestub mm, sihikule võtta just äh, ka leibkonnad, kus energiavaesus valitseb, ka tänu nendele meetmetele, mis teie raportis on toodud ja veel üks asi, mis on oluline, digitaliseerimine ja ühendatud, võrku ühendatud majad, see seondub ka meie arukuse näitajaga ja arukuseks valmisoleku näitajaga. nimelt me tahame hõlmata digitaliseerimist, lairiba näiteks, et uut uued hooned tõesti oleksid paremini ühendatud võrku tulevikus ja oleksid arukamad ja me teeme selle kohta edasi ettepanekuid. ja veel üks tähtis asi ja see seondub äh, aruteluga ENVI komisjonis, nimelt tervis ja õhukvaliteet, siin tuleb leida õige tasakaal. aga te teate, et äh, ENVI komisjoni raportöör on ka sellele väga tähtsat rõhku pannud, nimelt Äh, tervishoid ja ka siseruumide õhukvaliteet seondub energiaefektiivsuse meetmetega. ja veel üks asi, taastuvat energiaallikat väga toetame, teie seisukohti siin. kolleeg Benson, palun. suur tänu. kõigepealt äh, suur tänu kolleegidele kõigi märkuste eest ja nüüd ootan äh, jälle koostööd variraportööridega ja kui mõni kolleeg tahab ka läbi arutada muudatusettepanekut, siis oleme seda valmis tegema eh, juunikuiseks tähtajaks. Eh, siin kolmas juuni on tähtaeg. Eh, jah, meie lähtepunkt peab olema väga tõhusad hooned, ükskõik siis milliseid energiaallikaid selles kasutatakse ja erinevate direktiividega talvepakett ja nii edasi. meil on ühine eesmärk. jah, tehnoloogianeutraalse olen ma hoidnud selle raporti, aga tähtis on, et liikmesriigid näidaksid nüüd tulemusi ja ma kuulsin ka siin EFSist ja struktuurifondidest komisjoni suust. ma olen nõus, et see on oluline, aga kui me tahame ikkagi asja äh, ära lahendada, siis on vaja ka kaasata erasektori vahendid. ma rõhutasin, et meil on suur väljakutse. nimelt me tahame, et meil oleks tõesti laiapõhjaline toetus meie ettepanekutele meie kojas ja me tahame kokku hoida nendes, kui me loeme nüüd selle kohta, mis komi-, nõukogu tahab, siis nemad tahavad seda teemat hoopis lahjendada. jah, aga samas me saame siin nii palju töökohti juurde luua, ehm, energiakulusid vähendada ja energiavaesust vähendada, paremaid hooneid luua, võidelda kliimamuutuste vastu meil on väga palju töötuid Euroopas, me saame töökohti luua, VKE-sid toetada nende meetmete kaudu, nii et ma tänan teid kõiki ja olete teretulnud äh, enne tähtaega veel minuga kõiki neid küsimusi minu büroos arutama. ma tänan, tähtaeg muudatusettepanekutele kaheksas juuni kaks tuhat seitseteist, kaks nädalat enam-vähem on jäänud. suur tänu kõikidele variraportööridele, äh, aga ennekõike raportöörile, kõigile, kes sõna võtsid, komisjonile ja nüüd läheme viienda päevakorrapunkti juurde ja vahetame mõtteid härra Patrick Aiga, kes on Euroopa Lennuohutusameti direktor. jah, lennundussektor, lennundustööstus on väga tähtis strateegiline sektor meie jaoks ja panustab kogu Euroopa Liidu majandusse ja tööhõivesse tublisti. viis miljonit töökohta kokku on selles sektoris otseselt ja kaudselt. ja kolmsada miljardit on panus SKP-sse Euroopa Liidus komisjon võttis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus vastu lennundusstrateegia Euroopale ja parlament võttis selle kohta vastu resolutsiooni äh, mõned kuud tagasi ja on ka seos lennunduse ja kosmosepoliitika vahel, see on ju ilmselge lennundussektor peab ka saama ära kasutada Euroopa satelliidipõhised tehnoloogiad nagu EGNOS ja Galileo. nii et arutame seda teemat härra Patrick Aiga äh,, eh, agentuuri direktoriga ja suur tänu, et tulite ja kõigepealt eh, teilt tutvustus, sissejuhatus ma tänan. lugupeetud saadikud, mu daamid ja härrad, mul on suur au teie ees siin täna olla ja tutvustada meie seisukohti siin komisjonis. räägime sellest, kuidas meie majanduskasvus ja tööhõives Euroopa Liidus osaleme, kuidas toetame neid protsesse kõigepealt ma kirjeldan teile sellest, milline on meie missioon EASA-s. jah, meie eesmärgiks on eh, jah, kaitsta eh, Euroopa kodanike ohutust, aga see on väga laiapõhjaline, meie kaitseme neid eh, reisijaid, kes rändavad Euroopa Liitu, aga neid ka, kes rändavad Aafrikasse, Hiinasse, Aasiasse Boeingitega äh, ja igasuguste lennufirmade abil. aga mida hästi ei teata, mida küll aga ma tahtsin rääkida, on see, et meie mandaadis on ka vajadus tagada, et oleks keskkond kaitstud, kui me sertifitseerime mootoreid, lennukeid ja vaatame ka, milline on nende ökoloogiline jalajälg ja äh, tähtis on, et rahvusvahelistest normidest kinni pe nad peavad. kui me, me sertifitseerime kõiki Euroopa öö, tooteid ja sellepärast ei pea kakskümmend kaheksa liikmesriiki ise seda tegema. aga alg, lähtepunkt oli selline, meie sertifitseerime ainult üks kord e, buss ja teised. ja see loomulikult Eh, aitab kaasa rahvusvahelise ühtse lennundusturu loomisele ja ühesuguste tingimuste loomisele selles sektoris. jah, ma ütlesin, et meie peame ka eksportima meie ohutusstandardeid ja meie eh, lennundustooteid edendama maailmas see ei ole küll täpselt kirjas meie missioonis, aga meie USA partner, eh, föderaalne lennu administratsioon, nema oma missioonis küll tahab edendada USA liidri rolli lennunduses, see on lausa kirjas nende missioonis, meie omas ei ole, aga ma näitan, et me siiski tegeleme sellega. et meie eesmärgiks on Euroopa tehnoloogiatooteid ka eksportida, aidata eksportida. jah, meid loodi viisteist aastat tagasi kaheksasada inimest töötab meil, asume Kölnis. ja EASA-s on kolmkümmend kaks äh, osalist, neli liikmesriiki on alla kirjutanud assotsiatsioonilepingu EASA-ga Šveits, Norra, Island ja Liechtenstein, siis peale kahekümne kaheksa liikmesriigi ka. aga mida tasuks siin nimetada et, et kolmkümmend protsenti meie eelarvest tuleb sektorist. aasta kaks tuhat kuusteist oli see üheksakümmend kaheksa miljonit eurot. kolmkümmend üheksa miljonit tuleb Euroopa eelarvest ja ülejäänud eh, siis veel kolmandatest riikidest ka. ja Euroopa Liidu spondeeritud projektidest rahvusvahelises koostöös. seitsekümmend protsenti tuleb sektorist ja Euroopa Liidu eelarvet haldame meie ise ja see katab ainult regulatiivseid küsimusi, aga ka järelevalvet liikmesriikide üle. millised on meie ees seisvad väljakutsed? jah, mitte ainult EASA-s, vaid ka rahvusvahelisel areenil. meil napib ressursse, eelarveid üha kärbitakse ja mõneti on see pettumust valmistav mõnikord sest isegi kui sektor rahastab seitsekümmend protsenti meie tegemistest ja kui sektor tahab, et rohkem eh, kulutataks raha nende projektide peale, siis ometi mm, kannatame me Euroopa Liidu eelarve ja personalikärbete pärast. jah, meil on palju uusi ärimudeleid rohkem ja rohkem on meil Euroopa-põhiseid lennundusfirmasid, aga ka selliseid, mis on koostöös Euroopa Liidu ja USA vahel ja üha rohkem on ettevõtted, mis on Euroopa Liidu ettevõtjad, aga toodavad oma tooteid Hiinas või kuskil mujal maailmas. veel üks väljakutse on digitaliseerimine meie sektoris oht on sellega seonduv, on küberriskid, äh, küberkuritegevus, jah, julgeolekuriskid, julgeolekuriskid ja ohutusriskid ja nendevaheline seos. toon ühe näite, mida USA on siin kavandanud, nimelt laptopide äh, keelustamine nendel lendudel, mis lähevad USA-sse. see kindlasti mõjutab ohutust jah, tegemist on sektoriga, mis väga kiiresti uueneb. Ehm, tooted tuleb väga kiiresti turule ja me peame ka uusi tehnoloogiat suutma prognoosida, et toetada ja aidata meie sektorit. jah, kaks teemat, eh, millele ma veel tahaksin peatuda. kõigepealt, kuidas toetada meie sektorit eh, rahvusvahelistel turgudel ja teiseks, kuidas tagada, et me tõesti suudame uusi tehnoloogiaid toetada ja nendega kohaneda. kõigepealt rahvusvaheline positsioon. kaheksakümmend protsenti Euroopa toodetest müüakse maha väljaspool Euroopat. ja rahvusvahelised regulatsioonid näevad ette, et kui mingi lennuk registreeritakse ühes riigis, siis see riik peab ka sertifitseerima selle riigi mis tähendab, et näiteks kui Airbus müüb äh, mõne lennuki Vietnamile, siis Vietnam on see, kes peab sertifitseerima selle. ja terve rea riikide jaoks on tegemist haldushindamisega lihtsalt. niipea kui EASA on sertifitseerinud lennuvahendi, siis ei saa me enam otsustada, kas sertifitseerimine mujal on nõuetekohane. aga jah, meie töö on sellepärast keeruline. ja meil on vaja, et kui Euroopa tooteid müüakse, siis on ka, aidataks rahvusvahelistel organisatsioonidel sertifitseerida Euroopa tooteid. meil on üle saja kahekümne tegevuskokkuleppe sõlmitud koostöös kolmandate riikidega ja me toetame Euroopa Liitu kolme kahepoolse lepinguga, need on siis vastastikuse tunnustamise lepingud Brasiiliaga, USA ja Kanadaga. meil on neli rahvusvahelist alalist esindust Kanada, USA, Hiina ja Singapur. viis töötajat kes mujal maailmas töötavad, võrreldes saja viiekümne töötajaga, mis äh, samal täpsel eesmärgil USA-l on ümber, üle maailma laiali paigutatud, aga me üritame siiski teha oma parima, et Euroopa toodete eksporti toetada. ja nüüd uurimis-arendustegevus. kui meie võrdleme seda raha hulka, mis läheb USA-s uurimistegevusse ja kui palju läheb Euroopas uurimistegevusse lennunduse vallas, siis umbes sama summa, sada miljonit USA dollarit, miljardit uue, USA-s ja kaheksasada miljonit Euroopa Liidus aastas. aga kuidas seda raha kasutatakse, on väga erinev. USA-s on kaks peamist programmi üks on NASA programm ja teine on äh, lennuagentuuri programm, aga meil on üle kahekümne programmi, sealhulgas liikmesriikide programmid, mis on üsna tihti dubleerivad. ja peale selle äh, ohutusalased uuringud, kakskümmend miljonit eurot läheb sellele igal aastal USA-s, Euroopas neli miljonit ainult ja see võimaldab USA-l olla palju agressiivsem, neil on oma eh, enda uurimistegevus, kus, keskus, kus on kaks tuhat inimest, neil on kolmteist tippkeskuste, tippteadmiste keskust, kus saab kiiresti vastuseid ja väga palju raha läheb ka innovatsioonile ja me peaksime olema mures sellepärast, et teised riigid nagu Hiina, aga ka Jaapan ja Lõuna-Korea investeerivad üha rohkem ja struktureeritumalt teadusuuringutesse ja arendustegevusse. kui nüüd vaatame meie olukorda, siis EASA-l ei ole eh, teadusuuringute eelarvet, me peame subsiidiumitoetusi kasutama selleks et rahastada mõningaid meie teadusuurimistegevusi. ja me üritame seda teha piiratult ja seda ainult väga konkreetsete ohutust puudutavatel teemadel. aga USA-s, kus liitiumpatareid näiteks võivad Äh, lahvatada ja põlema minna. ja kohe seda uuritakse äh, uurimiskeskuses, aga meil samas olukorras ei ole raha selle uurimistegevuseks ega ka paika, kus seda teha ja ka hanke-eeskirjad ei võimalda seda. horisont kakskümmend kakskümmend jah, on meie käsutuses, aga väga piiratult. meie roll teadusuuringute vallas on väga-väga väike võrreldes sellega, mis ta peaks olema ja olnuks, kui asi oleks paremini korraldatud. ja lõpetuseks. meil ei ole ühtegi mehhanismi selleks, et pakiliste uurimisvajadustega tegeleda. ja mida nüüd tulevik toob, ma tean, et teie komisjon töötab uue teadus uuringute programmi ja rahaeraldiste kallal. meie eh, hindame praegu, eh, millised on prioriteedid keskkonnakaitses, transpordiohutuses ja julgeoleku vallas ja koordineerime eh, oma tegemist kõigi nende instrumentide valguses, mis Euroopa Liidus on kas-, meie kas-, käsutuses ja me toetame innovatsiooni standardides ja tagades, et innovatsiooni saaks rakendada paremini ja selleks on vaja norme kohaldada. jah, EASA põhimäärus praegu vaadatakse läbi ja teha, tehtud ettepanek, et EASA peaks olema koordineerijaks teadus- ja uuringute vallas samuti Eh, on ette nähtud ka, et EASA positsioon peaks olema tugevam rahvusvahelisel areenil. Euroopa Parlament kahel teemal võttis väga selgelt sõna ja ma tänan teid toetuse eest. For... suur tänu selle tutvustuse eest. ja nüüd arutelu kuna teie olete Euroopa Lennundusohutusameti direktor, siis tahaksingi teilt küsida, kui kaua te selles ametis olete olnud, neli aastat? härra Peipa, esimene kõneleja. um.... räägin saksa keelt. suur tänu selle ülevaate eest, mille te meile andsite ja rääkisite ka EASA äh, väljavaadetest. jah, kui ma mõtlen mõne lennuki registreerimise peale, siis kohe ma tean, äh, et see on sarnane nagu rongide registreerimisele äh, Euroopa Raudteeohutusametis ja kui see täpselt samadel alustel viia, oleks see juba tubli samm edasi ja meie toetaksime teid selles kindlasti. aga üks kriitiline küsimus te olete Euroopa Lennundusohutusamet ja samas on meil üks agentuur või organisatsioon, Eurokontroll. ja nemad on Eurokontroll eh, lennuohutuse turvalisuse eesmärkidel, samasugune. Eh, seal on nelikümmend üks osalisriiki, teil on kolmkümmend kaks osalisriiki ja te ütlete, et raha napib aga kas ei oleks hea mõte Eurokontrolliga tihedamat koostööd teha ja sünergiat kasutada? sest paljudel on tegelikult ükstaspuha, kas kõik toimub Euroopa Liidu egiidi all või mitte, olla, tahetakse olla tõhus ja pragmaatiline hoopis ja ei taheta näha paralleelstruktuure. see on esimene küsimus. nüüd teine küsimus. Te olete väga uhked Euroopa Parlamendi eh, nõude üle, et EASA põhimäärusega rohkem ära teha ja lubada. aga millest ma aru ei saa, miks peaks saama EASA nüüd ka rolli lennujaamade varustamises ja sertifitseerimises kõikjal Euroopas meil on ju normid ja standardid, need on tunnustatud rahvusvaheliselt e, ja need on ülekanduvad liikmesriikide vahel, miks on nüüd vaja seda teha Euroopa Liidu tasandil, see on ju topeltbürokraatia ja väga palju raha läheb selleks ja teil on ju raha vaja. E, neid kulutusi me küll ei tahaks juurde. ja kolmas küsimus, need hädaolukorra plaanid. kui midagi läheb valesti mõnes lennujaamas jah, siis peab EASA-l tulevikus hakkama olema sekkumisõigus, selline liikmesriigid üle järelevalve teostamise õigus, vähemasti määruses, kui ma sellest õigesti aru sain, nüüd on see ette nähtud. aga kui kaugele minnakse, kui kaugele eh, teie lähete, kui mõnel lennujaamal on probleem liikmesriikides, et eh, kas te tahate siis sekkuda ja tohite? kuidas teie seda näete? kolleeg Kohitšek. suur tänu. ça a été la majorité des grands chefs on la occasion de communiquer en langue française. Eh, kuna mul on prantsuse keeles võimalik kõnelda, siis räägingi ma ei ole kindel, miks see nii on, aga viimaste aastate jooksul on EASA tahtnud kohaldada neid samu reegleid suurtele ja väikestele lennukitele. näiteks need LSA-d, väga kerged lennukid, nende puhul on see ju täitsa nonsense, kui nende puhul kui autode puhul nõnda tehtaks ja jalgratastele siis autoreegleid kohaldatakse, oleks sama. ja see tegelikult võib Euroopa turu ära hävitada ja see võib viia igasugustele arengut-, arengutele näiteks tahetakse muuta ka kaubavedudega seonduvat, kõiki neid ähm, kategooriaid, nii et minu esimene küsimus on, miks nõnda tehakse? ja see on täiesti Euroopa tootjatele ju vastuolus, sest et me tahame ju eksportida rohkem kui teised suured lennundusriigid tõesti, see tekitab küsimusi. kas me saame nõnda toetada seda tööstusharu? ja teiseks, kui näiteks antakse sertifikaat väikelennukitele kuni üheksateist äh, reisijaga, siis kas siis kõik need katsed peavad olema nii kulukad, nagu nad praegu on, või kallid? selleks, et seda turusegmenti arendada ja ma ei räägi siin suurtest lennukitest, vaid pigem keskmise suurusega lennukitest, siis see kipub olema nende jaoks liiga kallis, aitäh. suur tänu. Roger Quell. <coughs> härra Rike. Euh, euh, suur tänu, et tulite meie ette esinema mul on tegelikult sama küsimus, me oleme teistes komisjonides ka seda rääkinud. mis on ameti roll, vaadata, jälgitakse lennundusohutust, kuid see hõlmab ju mitmeid erinevaid teemasid, tehnilisi teemasid äh,, lennukite ohutust, erinevaid menetlusi äh, ja äh, protseduure lennu ajal ning me oleme varem näinud juba, et on probleeme seoses ka näiteks ohutuse ja julgeoleku vahel vahe tegemisega, kus julgeoleku küsimusi küsimused ei ole pigem mitte tehniliselt laadi, vaid pigem äh, seotud politsei tegevusega. nii et küsimus on selles, mida ma tahaksin Patrickule esitada. kus algab lennundusohutus ja kus see lõpeb? ja praegune probleem nende laptop arvutitega, mida ameeriklased nüüd välja pakuvad. siis mul on veel teine küsimus. kuidas teie meelest kuidas me saaksime selle äh, ameti struktuuri ja missiooni siduda tema teadusuuringute võimekusega äh, kas tuleb sekkuda kuidagi mingil teisel moel? EASA pole ju teadusuuringutele pühendunud spetsiifiliselt. kuidas see siis tegelikult haakub, see teadus- ja arendustegevus teiega? me oleme seda poliitikat näinud, mida äh, USA ajab ja see on Euroopale halb. ja see on kõik selle küsimusega seotud ja veel kolmas küsimus EASA missioon ja selle määratlus, nii kuidas see Euroopa organite poolt on praegu defineeritud ja see tuleneb ka aluslepingutest, kas see on kõik ka kooskõlas äh, EASA kommertseesmärkidega ja kas sellest oleks võimalik ka täiendavaid ressursse saada? ütlesite, et äh, seitsekümmend protsenti ei tule Euroopa Liidust. ning missioon ja eelarve ei ole omavahel haakunud. nii et ma tahaksin tõepoolest teada, kuidas see kõik hakkab olema selles struktuuris. veel lisan mõned küsimused meie siin komisjonis vastutame äh, ka lennundusohutuse küsimuste eest ja kuidas te, kas äh, saaksite anda ka meile nõu, kuidas õigusaktide ettepanekutega seda asja paremaks muuta? Äh, üheksanda raamprogrammi, järgmise ehk üheksanda raamprogrammi raames saaksime seda teha või on teil mingeid konkreetseid ettepanekuid, mida muuta, kuidas see rahastamine võiks olla korraldatud nõnda, et meie tööstussektor oleks ikkagi konkurentsivõimelisem? ja siis küberjulgeolekuga seotud riskid. missuguseid meetmeid oleks võimalik võtta selleks, et nende riskidega toime tulla? suur tänu! suur tänu kõikide küsimuste ja märkuste eest. kõigepealt võib-olla alustab, vastab, küsin vastu ka küsimuse. mida härra Piiper ütles kõigepealt, mis puudutab Eurokontrolli ja, ja meie vahet, Eurokontroll on lennujuhtimiskontrolliga tegelev öö, ähm, asutus ja tõepoolest, Eurokontrolliga viimase nelja aasta jooksul oleme arutelusid pidanud selle üle, kuidas saaksime paremini koostööd teha ka teistel foorumitel, et et seda kogemust kõike ära kasutada, mis Eurokontrollis on olemas. ning me sõlmisime ka lepingud äh, mõne kuu eest selle kohta, kuidas see koostöö hakkab olema, kuidas hoolitseda sellest, et me ei dubleeri äh, omavahel tegevust ja Eurokontrolli vahel ja praegu äh, töötame välja just tehnilist teekaarti selleks, et seda sõlmitud lepingut ellu rakendada. nii et ülesande haaval me arutame läbi, kuidas me koostööd teeme, nii et tunneli lõpus paistab valgus meievaheliste suhete osas. siis äh, lennujaamade taristust küsiti see mandaat anti meile kahe tuhande üheksandal aastal. EASA töötas välja lennujaama määrused kolme-nelja aastaga ja, ja see viiakse nüüd ellu kõikjas Euroopas, kõikjal Euroopas ja see tähtajaks on selle aasta lõpp. on riike, kus see mingeid probleeme ei valmista aga teisi riike, kus näiteks Saksamaa, no näiteks Saksamaa, kus on erinevatel põhjustel probleeme, mida ma ei hakka detailides siin praegu käsitlema. kas me lisasime uusi nõudmisi nendele, mis liikmesriigi tasandil eksisteerisid, jah, nii me tegime, aga lisame vaid selliseid nõud-, lisasime vaid selliseid nõudmisi, mis olid seotud sellega, et liik-, teatud liikmesriikides ei olnud vastavaid standardeid ette nähtud lennujaama taristutele, sellepärast mõnes riigis on see olnud keerulisem võrreldes teistega, just selleks, et oleks maailma riikides kõik see lennujaamade taristu ühtlustatud. mis puudutab hädaolukorra plaane ja järelevalvet selle üle, EASA ise mingisuguseid eh, hädaolukorra ülesandeid täitma ei hakka, me lihtsalt ütleme, et peame hoolitsema selle eest, et iga lennu, igas lennujaamas on eh, kohane organisatoorne struktuur, mis võtab vajalikud meetmed, kui mingisugune hädaolukord tekib. ja seda me hakkamegi kontrollima. meie ise mingeid hädaolukorraga ülesandeid, seotud ülesandeid ei täida, aga hoolitseme selle eest, et igal lennujaamal oleks oma plaan ja see muidugi puudutab kõiki lennujaami. ning ma ei arva, et see mingisugune oluline vastutusvaldkond oleks, pigem see on üks uus teema. ma loodan, et andsin vastuse teie küsimusele mis puudutab seda teist punkti, siis kui soovite, vastan teile sellele prantsuse keeles sellest ajast peale, kui ma olen oma ametisse astunud, olen päris palju investeerinud sellesse, et me oleme sertifitseerinud väikeseid lennumasinaid, nagu te teate. liiga palju aega ning energiat kulub väikeste lennukite peale, sama palju kui suurte lennukite peale ja seetõttu oleme pannud paika üldise lennunduse teekaardi, mille mis oli suureks saavutuseks meie valdkonnas ning võib öelda, et nüüd oleme jõudnud punkti, kus väikeseid lennukeid sertifitseeritakse kiiremini ja taskukohasema hinnaga kui viis aastat tagasi. mis puudutab neid ultralight lennuvahendeid ja katsetusi ja praegusel hetkel toimub sertifitseerimine liikmesriikide tasandil. ka meie ei soovinud süsteemi äh, selles valdkonnas muuta. liikmesriigid on, äh, mõned liikmesriigid on püüdnud äh, künniseid muuta sellest, neid künniseid selle kohta, mis, kust algab EASA sertifitseerimiskohustus sellel on oma plussid, omad miinused äh, ja selge on see, et üha rohkem on väikeseid ning keskmise suurusega ettevõtteid, äh, kes just nimelt selles tegevusvaldkonnas tegutsema asuvad ning kes tahavad, et meie nende lennukeid sertifitseeriks, sellepärast et äh, iseäranis Ameerika turu jaoks, mis on kõige suurem turg selliste lennukite jaoks, Äh, on ähm, see oluline, Ameerika Ühendriikides ei ole sellist ultralait lähenemisviisi ning selleks, et neid äh, lennumasinaid saaks Ameerika Ühendriikidesse eksportida, on vaja EASA sertifikaati võin teile tuua mitmeid näiteid selle kohta, äh, lennukite kohta, kelle me oleme sertifitseerinud selle uue lähenemisviisi alusel, mis ei äh, ole niivõrd äh, suureks koormaks ega nii kulukaks ettevõtte jaoks ning see on tõesti olnud väga edukas Ameerika Ühendriikides ja ka muudes riikides sellepärast et oleme siin just nimelt vajadusi arvesse võtnud ning EASA sertifikaati rahvusvahelisel tasandil tunnustatakse liikmesriikide omasid sugugi mitte alati ma loodan, et suutsin teie küsimustele vastata. aga siis äh, härra Rikee avaldus, kus äh, ohutus ja julgeolek äh, algavad ja lõppevad. lennuettevõtetel on oma head määratlused, õhuturvalisus sõltub tervikmeetmetest julgeolek aitab kaasa siis turvalisusele. kui lennukis on hull, äh, hullumeelne terror, terrorist, paraku selliseid hullumeelseid lennukitesse satub üha rohkem, äh, mitte alati terroriste, aga hullumeelseid, kes äh, võivad sattuda, seada ohtu kas pardapersonali või kaasreisijad, see on turvaküsimus sellepärast et isik soovib äh, kahju tekitada ja see võib äh, ka kogu lennujulgeolekut ohustada. nii et me lähtume sellistest määratlustest. kes teeb mida selles valdkonnas, jah, mm, ma ei hakka täna seda teemat äh, lõpuni lahkama, aga selge on see, ning seda on näha ka täna, et kui me räägime äh, näiteks äh, sülearvutitest äh, pardal, siis turvaprobleemi lahendades tekitame julgeolekuprobleemi ja äh, me praegusel hetkel uurime, kas Ame-, mida ameeriklased teevad selles valdkonnas, kui nad võtavad oma meetmeid, siis milliseid meetmeid me peaksime omalt poolt võtma selleks, et, äh, et seda turva ja julgeoleku külge äh, õigesti tasakaalustada. ameeriklased ei ole päris samasuguse riskihinnanguga nagu meie. ja meil on väga raske tegelikult äh, vaadata, millised peaksid olema meie piirid. mis puudutab teadusuuringuid ja see võib-olla vastuseks ka mm, lugupeetud esimehe küsimusele. siis ma arvan, et meil on vaja kahte, meil on vaja kõigepealt äh, suuremat kooskõlastamist selles valdkonnas, äh, mis puudutab äh, lennuohutust kogu teadusuuringute poliitika Euroopa Liidus lähtub sellest, et äh, tööstus peab äh, kaasrahastama äh, innovaatiliste toodete loomist, aga see toimub selliste teadusuuringute arvelt, mille tulemuseks ei ole mingisugune toode ja mille puhul on vaja ka sõltumatuid uuringuid nagu näiteks äh, akude küsimus, äh, Airbus äh, ei kaasrahasta selliseid algatusi näiteks tuleohutusega seoses ja nii edasi ja nii edasi. Euroopa Liit peaks selliseid uuringuid tegema. kui te käite, kui te sõidate lennukiga, siis palutakse teil välja uurida, välja lülitada telefonid, sellised uuringud on vajalikud, näiteks uuringud mobiiltelefonide mõjust lennuki äh, juhtimisele on läbi viidud ainult Ameerika Ühendriikides, sellepärast et meil ei ole äh, olnud võimalusi selliseid uurimusi rahastada. ja selliseid uurimusi tulevikus tuleks rahastada, selliseid uuringuid teadusuuringute keskustes, ülikoolides ning meie ettepanek oleks, et äh, julgeolekuga ja ohutusega seotud teemad selles valdkonnas pandaks paika ja, ja seda analüüsitakse ja äh, tööstus on valmis teid aitama, ettevõte on valmis teid aitama äh, sellistes val-, valdkondades. ka selles valdkonnas seda äh, ja ka, ja ka meie peame ju need lõpptulemuseks olevad tootmed alati sertifitseerima, nii et koostöö selles valdkonnas on vajalik. ja siis veel, meil on vaja ka tipptaseme tehnikakeskusi Euroopas Ameerika Ühendriikides on äh, kolmteist sellist ekspertkeskusi, keskust ja põhimõte on väga lihtne. näiteks äh, lõhkeainete ekspertkeskus, automatiseerimise äh, ning häirete ekspertkeskused ja, ja nii edasi ja nii edasi, selle asemel, et, et, et korraldada hankeid, mis võivad kulu, kujuneda kaheaastaseks võetakse kohe äh, sellise ülikooliga ühendust, mis on ekspertkeskuseks selles valdkonnas ning äh, see äh, mõte vaalub, väärib kindlasti kaalumist, võib-olla oleks mõtet sellesse investeerida. härra Rikee küsimus ja heitmete kohta erapooletuse küsimus, kui tööstus teile maksab, kuidas te saate jääda erapooletuks, meile makstakse iga, mõlemalt poolt ning seetõttu on tagatud äh, ka meie erapoole, erapooli, pooletus. me ei ole mitte kunagi lasknud äriargumentidel äh, ohutust äh, ohtu seada, see on argument sellepärast et äh, meil on, me peame arvesse võtma ka konkurente ning ka teisi rahvusvahelisi äh, organeid. Äh, see on meie erapooletuse aluseks. siis härra Puusek, küberjulgeoleku oht. küberjulgeolekus on kaks teemavaldkonda, mille kallal tuleb tööd teha teadlikkus ja valmisolek. teadlikkus tähendab seda, et me peame äh, olema teadlikud sellest, et äh, võib olla inimesi, kes äh, lennusüsteeme võivad rünnata ja valmisolek tähendab seda, et lennunduse valdkonnas peavad kõik asjakohased organid paika panema küberjulgeoleku meetmed ning süsteemid, seda tuleb teha kõikjal, kõigi poolt ning selle üle tuleb järelevalvet teostada. teiseks, teabevahetus me, äh, see valdkond areneb, küberohud arenevad, väga palju infot on kogu aeg kättesaadaval ning me peame kandma hoolt selle eest, et kõikidel asjakohastel lennundusorganitel oleks nii ohtude, atak-, äh, rünnakute kui lahenduste kohta teave olemas. me töötame nende valdkondade kallal, kanname hoolt selle eest, et kõikidel asjaosalistel oleksid küberjulgeolekumeetmed paigas, et me oleksime küberohtudega kursis, väga palju konverentsidel investeerime sellesse, et selgitame inimestele, milles ohud seisnevad, mis praegu toimub. ja teisest küljest paneme paika võrgustiku nendest huvirühmadest, kes vahetavad reaalajas kogu aeg informatsiooni küberriskide kohta nii et äh, sellesse valdkondadesse omalt poolt investeerime. suur tänu teile! teie selgituste eest. Euroopa Ühine Teadusuuringute Keskus võiks ka selles valdkonnas, uuringute valdkonnas ning arengu ning innovatsiooni vallas tööd teha. Teie seisukoht, et võiks viia läbi ka mitte tootega lõppevaid uuringuid, on just nimelt valdkond, mis on mõeldud sellele teadusuuringute keskusele. suur tänu teile! suur tänu, Patriki. vabandan, et ei osanud teie nime õigesti hääldada. Äh, mind Euroopas on alati raske äh, kõiki nimesid õigesti hääldada. suur tänu teie ettekande eest, teie vastuste eest. Äh, aitäh ka kolleegidele, läheme edasi, päevakorrapunkt lennundustegevuse valdkond, turupõhine äh, lähenemisviis kahe tuhande kahekümne esimesest aastast alates ja äh, tahetakse parandada sellega olemasolevat õigusloomelist ettepanekut äh, ning kõige selle eesmärgiks on heitmetega süsteemi kohandada lennunduse valdkonna vajadustele vastavalt ning õigusakt tuleks vastu võtta enne aasta lõppu lennutegevuse ulatuse suhtes ning äh, meil on oma tähtajad paigas, praegusel hetkel on ainult kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuni kehtestatud erand ning kolleegiks on äh, kol,, raportööriks on kolleeg Werner Lange, palun. jah, ma tänan, siin on meil tohutult palju, ma teen selle pärast lühidalt. jah, ma lugesin läbi öö, äh, selle tekstis ka mõned tõlked ja nagu siin juba öeldi, millest siin juttu on, nimelt ETS-süsteemi eh, e eh, piirangute kohaldamine ka eh, edaspidi lennunduse vallas. ja siin on meil tegemist ettepanekuga mille puhul on üsna suur üksmeel valitsemas. ja minu raporti eelnõuga ollakse ka nõus. esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist kehtestati ETS-süsteem Euroopa Liidus ja kaks tuhat neliteist muudeti seda eh, nimelt, eh, et kõrvaldada konkurentsimoonutused ja erandid on lennundusele, seda on vaja lihtsalt selleks, et rahvusvahelised arutelud saaksid jätkuda ja sama, et selle ajal meie ettevõtted ei satuks mm, halvemasse olukorda ja sellepärast piiranguid me tahame pikendada. kaks tuhat kuusteist kolmekümne üheksas peaassamblee ICAO seadis eesmärgid, et ka rahvusvahelises lennunduses eh, stabiliseerida heitmete kogused ja üle minna kliimakaitse instrumendile aastast kaks tuhat kakskümmend, mis oleks turupõhine. ja nüüd eh, arvestades eh, seda kõike, siis Corsia tasaarveldusmudel Äh, on see, mida ICAO on otsustas rakendada ja sellele tuginedes tegi komisjon ettepaneku, et need piirangud jäävad pidama äh, alles, ehkki nad pidanuks lõppema aastal kaks tuhat seitseteist. ja see puudutab äh, ka neid, kelle lennuvahendid jäävad alla Äh, künnise, kes on väikeettevõtjad ja mitte kommertsvedajad. Äh, selline on ettepanek, millest informeeritakse ka ICAO-d ja komisjon siis saab juba võtta vastu delegeeritud, äh, delegeeritud akte ja meie peame neile oma heakskiidu andma. ja ka lineaarne vähenduskoefitsient üks koma seitsekümmend neli peaks jääma endiseks ja meile on antud äh, aeg, mille kestel me peame nüüd oma arvamuse kujundama ja selle nädala lõpuks kell kaksteist, esimeseks juuniks äh, saab veel esitada muudatusettepanekuid. et me saaksime selle poolt hääletada mm, siis äh, kahekümne esimesel juunil siin komisjonis ja ENMis toimub hääletus esi-, üheteistkümnendal juulil. siin annab veel teha redaktsioonilist tööd natuke, kaheksa muudatusettepanekut on siin minu poolt tekstis. hiljuti Kontrollikoda otsustas, et kolmandate riikide lennud ja nende kaasamine, kui nad maanduvad Euroopa Majanduspiirkonna lennujaamades, on äh, võimalik, ei ole vastuvalus rahvusvahelise õigusega. aga siin meil tekivad suured probleemid Venemaa ja Hiinaga, nii et võib-olla tasuks see muudatusettepanek kõrvaldada. nüüd äh, rahvusvahelise leppe sündimine ei ole nii lähedal, kui komisjon seda näeb. nüüd äh, tähtis on, et komisjon selle aja jooksul, mis nüüd ees seisab, teeks igal aastal aruande olukorra kohta ja samas me tahame ju jääda eeskujuks kogu maailmale, nii et komisjon peaks üritama öö, ka vaadata, kuidas öö, korsijad tasaarvaldusmudelit ikkagi aastast kaks tuhat kakskümmend üks rahvusvaheliselt kohaldada ja et meie süsteemid saaksid külg külje kõrval eh, eksisteerida sellest ajast peale. igatahes ma tänan teid muudatusettepanekute eest, kallid kolleegid. suur tänu, kallis kolleeg, kolleeg De Monte, proua De Monte sotsiaaldemokraatide perest, palun. suur tänu kõigepealt äh, selline üldine kommentaar algatuseks. minu meelest on väga oluline selles valdkonnas äh, tegutseda. Äh, heitmed, lennundus, tsiviillennundus on väga olulised valdkonnad. me vaatame näiteks, kuidas on lennutegevus suurenenud, sel aastal on üldine suurenemine olnud vähemalt märgatav. suur tänu komisjonile meetmete eest, meetmete ettepanekud on meie arvates väga ambitsioonikad, ka neljakümneprotsendiline kvoot. eriti kui me vaatame seda üheksakümnendate aastate valguses. see on ambitsioonikas, aga, aga tegelikult selles valdkonnas tulebki olla ambitsioonikas ning me peame püüdma seda teksti vastu võtta nii kiiresti kui vähegi võimalik. ma arvan, et omalt poolt peaksime kandma hoolt selle eest, et peame kinni äh, ETS-süsteemi kohustustest ning lennundussektor äh, tuleb kindlasti äh, sellesse projekti kaasata. praegune reguleerimise ala, kohaldamise ala äh, tuleks äh, alal hoida, sellepärast et ähm, mis puudutab rahvusvahelist tsiviillennundust ja rahvusvahelist tsiviillennundusorganisatsiooni, siis äh, on mitmeid lahtiseid küsimusi. ja kui me räägime maailma tasandist, siis võib-olla oleks äh, mõistlik äh, otsused ETS-i teemal äh, selles valdkonnas lükata edasi kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsesse aega, kui meil on rohkem äh, kokkulepete ja rahvusvaheliste partnerite kavatsuste suhtes kindlust. praegu me lihtsalt ei tea, kuhu asjad liiguvad. Euroopa Liit ning liikmesriigid peaksid olema valmis võtma meetmeid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ning Euroopa Parlament peab tegema tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga. seda selleks, et heitmete probleem lennundussektorisse kontrolli alla saada. nii et mina üldiselt toetan seda raportit ning esitatud muudatusettepanekuid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 zouden gebruikt kunnen worden voor het investeren in onderzoek. ja eh, tulu, mida me saame saama heitmelubadest, tuleks investeerida teadusuuringutesse. see tooks kaasa pikaajalist kasu kogu sektorile ning eh, mõjutaks positiivselt ka kliimamuutuse valdkonnas eh, tehtavate peame kandma hoolt selle eest, et asju tehakse kiiresti. kui me tahame jääda pioneerideks selles valdkonnas ka tulevikus, peame rahvusvahelisele tsiviilõnnetusorganisatsioonile survet avaldama ning olen või-, olen veendunud, et me tõesti saavutame nii mõndagi, aga peame kandma hoolt selle eest, et meil oleks piisavalt palju aega need äh, heitmekauplemisega ühele poole ja, ja otsused paika saavad. oluline on, et meil oleks ka plaan B etteaimamatuteks olukordadeks, et me oleksime valmis. aga ootan võimalust teha raportööriga koostööd. härra Talunde, rohelised, palun. suur tänu elame kliimamuutuste harjus ja samas lennundussektori heitmed üha kasvavad. on täiesti vastuvõetamatu, et pärast Pariisi kokkulepet see jätkub endiselt. meie ettepanek oleks järgmine roheliste poolelt. kahe tuhandenda, kahekümnendal, kahekümne esimesel aastal tuleks Corsea meetmed ellu viia. viiskümmend protsenti heitmetest peaks jääma välja, juhul kui äh, Äh, Corseat liikmesriigi meetmete tasandil ellu viiakse. teiseks, arvesse tuleb võtta kogu kliimamõju lennundussektorist ning äh, lennundussektori mitte CO2-ga seotud äh, kliimamuutuse mõju on kolm korda neli, kolm kuni neli korda suurem kui paljudes teistes sektorites, seda tuleb arvesse võtta ning seda kordajat tuleks arvestada ka heitmete panust arvestades. heit-, lennundussektor peaks heitmete eest samm vastutust kandma, nii nagu teised sektorid. Neil ei tohiks olla lubatud heitmeid suurendada ega ka samal tasandil hoida. oleme nõus lineaarse vähendamisteguriga komisjoni poolt alates kahe tuhande kahekümne esimesest aastast aasta tasuta heitmeload peaksid olema äh, lubatud ainult tõsise äh, süsinikulekke ohuga sektoritega. Äh, sellisel, sellist ohtu ei ole selles valdkonnas Stockholmi ja Brüsseli vahel oleks äh, maksumuseks üks euro äh, lisahind äh, hinna piletile ja rahvusvahelisel lennul vaevalt on napilt suurem, nii et äh, mingisuguseid suuri ohte karta ei ole. Clear remarks. suur tänu, kolleeg, selgete seisukohtade eest, härra Šilkiotis, kuue palun. Äh, suur tänu, kallid kolleegid meie äh, fraktsioon, kuue MGL fraktsioon, leiab, et meie eesmärgiks on vähendada heitmeid lennundussektorist. meie eesmärgiks on kaitsta keskkonda ning äh, meil on vaja rangemaid meetmeid näiteks rahvusvaheliste lendude jaoks, mitte ainult Euroopa Liidu siseste lendude jaoks. reeglid peavad olema karmid, heitmeid tuleb vähendada. ja see ei ole vastuvõetav, et ähm, Euroopa Liit on valmis ohvriks tooma teist sellised eesmärgid nagu rahvatervis, me peame ikkagi prioriteedid paika saama. tuleb paika panna kriteeriumid ja need kriteeriumid ja need kriteeriumid peavad olema üsna karmid, sest Euroopa Liit peab aitama kaasa rahvusvahelisel tasandil sellise süsteemi väljatöötamisele, mis ei äh, keskendu ainult turu heale toimimisele, vaid äh, mille peamiseks eesmärgiks siiski on ühiskondlikke huvesid, sotsiaalseid huvisid, äh, rahva tervist teenida, kaitsta keskkonda ning aita kaasa, aidata kaasa heitmete vähendamisele. see on meie fraktsiooni seisukoht. no remark from Jaromir. Jaromiril pole midagi öelda proua äh, Graaf, äh, kliima peadirektoraadi osakonna juhataja. suur tänu, lugupeetud esimees, tere õhtust kõigile! kõigepealt suur tänu härra Langelile selle arvamuse projekti eest ning komisjoni lähenemisviisi toetamise eest. suur tänu ka kõigile teistele, äh, kes oma seisukohti avaldasid nagu te teate, komisjon oma ettepanekus lähtus äh, õigusaktidega antud mandaadist ning äh, ICAO assamblees võeti vastu resolutsioon Corsea äh, meetmete kohta ehk siis ülemaailmsete turupõhiste meetmete kohta, mille eesmärgiks oleks kompenseerida heitmeid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat meie äh, ambitsioonid olid te teistsugused, äh, kui me alustasime läbirääkimisi, aga ma pean ütlema, et äh, samas selline algatus rahvusvahelisel tasandil on sellegipoolest tervitatud. tervitame seda algatust iseäranis pärast Pariisi tippkohtumist, nagu paljud on öelnud, kui me vaatame, kuidas lennundussektoris liiklus suureneb ja heitmed suurenevad, Äh, seda rohkem suureneb ka vajadus lennundussektori panuse äh, osas kliimamuutuse eesmärkide saavutamisel. esimesed sammud tehti siis eelmisel aastal, aga palju äh, on veel jäänud ära teha selleks, et Corsea kahe tuhande kahekümne esimesest aastast alates toimiks nii, nagu plaanis on. on kaks valdkonda, millele tasub tähelepanu juhtida. kõigepealt peame kokkuleppele jõudma eeskirjade osas selle süsteemi äh, rakendamisel peakas peavad olema nii-öelda mängureeglid, mis käsitlevad süsteemi erinevaid olulisi aspekte, läbipaistvus, aruandlus, äh, siis äh, hüvitusmeetmete kvaliteet ja, ja nii edasi, kõik need arutelud toimuvad rahvusvahelises tsiviillennundusorganisatsioonis ja meie hoiame arengul silma peal, sellepärast et sellest kõigest sõltub süsteemi tõhusus ning terviklikkus ja kui me lõpuks siis jõuame sellesse punkti, siis tuleb loomulikult ka äh, riiklikul tasandil äh, kõik see ellu viia osalus, osalevate riikide puhul ning ka sellel arengul hoiame silma peal. komisjon oma ettepanekus võtab kogu seda konteksti arvesse ning äh, meie eesmärgiks on edendada läbirääkimisi ning Corsea toimimist ning praegune ulatus on piiratud ja meie oleme samas otsustanud äh, lähtuda samast lähenemisviisist, nagu tegime seda enne eelmise aasta assambleest, assambleed ning veel meie eesmärgiks on näha ette ka süsteemi ülevaatamine kohe, kui on selge, kuidas Corsair-t kavatsetakse rakendama hakata äh, rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni ning kolmandate riikide partnerite poolt komisjoni ettepanekus on veel mõningaid olulisi elemente, mida on siin juba mainitud, ka teie, härra esimees, mainisite seda alguses, tegutseda tuleb kiiresti. ettepanek tuleb kiiresti vastu võtta enne aasta lõppu, nii et oleme valmis omalt poolt andma kõik, et parlamendiga ning nõukoguga läbirääkimisi soodustada, et eesmärki saavutada, sellepärast et me teame, et vastasel korral äh, muidu hakatakse jällegi täieulatuslikult äh, seda valdkonda äh, Äh, käsitlema, rahvusvahelised lennud on siis kaasatud. praegune erand koos läbivaatamisega võimaldab Euroopa Liidul olukorral silma peal hoida, kõigepealt lihtsustada rahvusvahelised äh, arengud soodsas suunas ning vaadata, kuidas saab heitmetega kauplemise süsteemi üle vaadata, sealhulgas äh, arvesse võtta ka siis lennundussektorit. loomulikult on väga oluline see ülevaatamine ettevalmistustööd peavad olema põhjalikud, analüüsid peavad olema põhjalikud, ka lennundusorganisatsiooni, rahvusvahelise lennund-, tsiviillennundusorganisatsiooni võimalused tuleb üle vaadata, Euroopa Liidu võimalused ning seda kõike kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaeesmärkide saavutamise valguses. järjepidevus kõikide valdkondade vahel peab olema tagatud teeme seda siis, kui aeg on küps, kohe, kui on selgus majas ICAO poolt. aga me usume, et me ei peaks äh, hakkama ennetama tehtavaid äh, hinnanguid. ning äh, kalduma ühe või teise alternatiivi suunas. jätame parem kõik otsad lahti, sellepärast et kõik on võimalik ning äh, kõike tuleb, kõige, kõigeks tuleb valmis olla. suur tänu! kolleeg Verno Langen, palun, viimased kommentaarid ma.... jah, ma tänan kõigepealt, ma tänan kolleege ja komisjoni toetuse eest. teiseks, CO kaks heide lennunduses on kasvanud pärast aastat üheksakümmend, aga lennuliiklus on ju kolmekordistunud ka pärast seda, eriti Aasia äh, ja Euroopa vahel. ja see, et me oleme valinud teistsugused mehhanismid, jah, CO kaks äh, reisija kohta ja mootori kohta me arvutame aga kui me aastal kaks tuhat kolm ETS-süsteemi kehtestasime, oli olukord teistsugune ja asjad ei ole edukad olnud sellepärast, et täiendavalt ikka ja jälle uusi täiendavaid meetmeid võetakse, mis üksteisele isegi vastu käivad. kui oleks tegemist ise puhtsalt heitmekaubandussüsteemiga, oleks asi hoopis lihtsam. kaks tuhat kaksteist kaasati lennundus, jah, ja siis me äh, võitlesime äh, selle vastu ja ütlesime, et tegemist on tohutu konkurentsimoonutusega, kui neid asju ei reguleerita rahvusvahelisel areenil ja sellepärast tuleb seda teha. ja see on ka komisjonile rahvusvahelisel tasandil foorumidel üritatakse tõesti nüüd äh, leida ühtne süsteem, aitäh komisjon, et te selle nimel ka seal võitlete ja mis puudutab meie eesmärke kliimakaitsel, miks komisjonil läks pool aastat pärast seda, kui Äh, toimus rahvusvaheline konverents kuuendal oktoobril kaks tuhat kuusteist. Äh, tähtaeg on juba äh, kukkunud. aeg on üle läinud, erand on lõppenud, miks nii kaua võttis ettepaneku tegemine komisjonil, küsin mina. aga igatahes ma tänan kõiki kolleege muudatusettepanekute eest. Thank you very much, kolleeg. suur tänu, kallid kolleegid aitäh kõikidele variraportööridele, suur tänu raportöörile, suur tänu komisjoni esindajale, aitäh teie märkuste eest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esimene juuni eh, kaks tuhat seitseteist ehk siis kolme päeva pärast, lugupeetud daamid ja härrad, aeg on napp. suur tänu ja nüüd läheme oma päevakorraga ja aruteludega edasi. ITRE eh, külastusse, pere Eurojusti kontoris äh, Riias, Lätis äh, kahekümnes, kahekümne esimene aprill ja ülevaade sellest äh, ITRE komisjoni lähetusest. ITRE komisjon saatis kolme isikulise delegatsiooni Riiasse Pereki kontorisse. tegemist on Euroopa Liidu ametiga, mis toetab Euroopa institutsioonide tööd elektroonilise kommunikatsiooni valdkonnas. ITRE töötab komisjoni ettepaneku kallal Pereki kohta. raportööriks on härra Tošenovski ja härra Tošenovski äh, õnneks on täna meiega. nii et äh, Evšen Tošenovski, palun äh, rääkige teie delegatsiooni külaskäigust Lätti Pereki kontorisse. suur tänu, lugupeetud esimees. aitäh, Jerzy, et andsite mulle sõna. tunnen ennast siin üsna üksildasena ähm,. nii et pean ainult iseenda muljetest rääkima külastus Perekisse toimus õigel ajal. just praegu koostame õigusloomelist raportit Pereki kohta. meie delegatsioon koosnes kolmest ITRE komisjoni liikmest, ühest raportöörist ning kahest variraportöörist. ja seetõttu oligi ajastus nii hea algatuseks tahaksin tänada äh, korraldajaid, äh, meie äh, ITRE töötajaid visiidi korraldamise eest, korraldamine oli laitmatu ning kolme päeva jooksul me õppisime kõike, mida meil oli vaja õppida, saime teada kõike, mida oli vaja teada ja olen veendunud, et kolleegid, keda täna kohal ei ole, on minuga selles mõttes päri. meile jäi mulje, et Pereki, Perek töötab äärmiselt professionaalselt. amet on personali seisukohast pisike aga äh, väheste jõududega tehakse keerulist tööd ning äh, selle töö tähtsus tulevikus aina kasvab. tegemist on tõeliste asjatundjatega. oluline oli see, et äh, me nägime, kuidas perekis tööd tehakse. sa kohal olid kõrgetasemelised asjatundjad, kohtusime äh, Sebastian Serrano, Pereki presidendiga, kohtusime ka tulevase presidendi härra Nungeliga, kes tutvustas meile Pereki äh, seisukohti. see oli meie jaoks väga oluline. härra Laslo Ignats Riia perekikontori direktor oli samuti kohal, saime temalt siis kõik, kogu info otse kätte. rääkisime ka sellest, millist õigusloomelist akti praegu ette valmistatakse. hääletamine tõenäoliselt leiab aset kas juunis või juulis. aga mida me siis teada saime? Äh, Perek ja Pereki äh, kontor tööd tehakse äh, kvaliteetselt ja üks suur saavutus on see, et loodud on hääletussüsteem, mis puudutab ähm, Äh, raskeid otsuseid, keerulisi otsuseid. liikmesriikide reguleerijad peavad kandma hoolt maksimaalse neutraalsuse eest. meil oli väga palju küsimusi komisjoni ettepaneku ning tulevikuplaanide kohta praegu on kahene läbirääkimiste süsteem, saime teada, et see süsteem toimib hästi. sõltumatus on tagatud ning seetõttu ei oleks seda mõtet muuta igasugused muutused võiksid negatiivselt äh, negatiivselt mõjutada liikmesriikide reguleerivate asutuste otsustusprotsessi. mina raportöörina olen vägagi teadlik sellest, et organisatsioon on vägagi asjatundlik ähm, ning ähm, me ei peaks ähm, ülepeakaela võtma meetmeid, mis võiksid nende tööd kuidagi negatiivselt mõjutada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 suur tänu selle külaskäigu kirjeldamise eest ning äh, meie õnnitlused. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt, ITRE lähetus Saksamaale ja Poolasse. proua Kudritska, proua Karbes-Rüüs, proua Matjas ning äh, äh, proua Viering ning üks härrasmees, kolleeg Jakob, Jakob Talunde Äh, proua Kabeson Ruiz äh, on täna siin, nii et äh, võib-olla räägiksite natukene meie sellest külaskäigust Saksamaale ning Poolasse. tänan. Muchas gracias, señor presidente eh,. Muy breve, no en primer lugar, como sabéis, mañana se ma teen lühidalt. jah see meie delegatsiooni külaskäik seondub äh, raportiga ja me käisime Berliinis, Saksamaal ja tahtsime äh, vaadata, kuidas seal toimib ähm, erasektori ja avaliku sektori partnerlus, kuidas erasektor, äh, need suured konsortsiumid teevad koostööd ja siis me tahtsime ka ühes uues äh, liikmesriigis käia, äh, vaadata, kuidas seal asjalood on, nii et kõigepealt me käisime Rolls-Royce'i vabrikus Berliinis. Äh, nad toodavad ka turbiine suurtele lennukitele ja neil on on osalised ka Clean Sky tehnoloogiaalases algatuses ja teevad, käivad väga palju innovatsiooniga, muuhulgas ka selleks, et vähendada heitmeid lennunduses. Bombardiiris käisime samuti, nemad on maailmas juhi rollis eh, raudteetehnoloogiate vallas eh, ja nemadki on osalised eh, ühes tehnoloogia algatuses, Shift to Rail on selle nimi ja kõik see informatsioon, mida me seal kuulsime, on väga tähtis meile, meil äh, raportid äh, koostamisel, mis käsitleb erasektori, avaliku sektori partnerlussuhteid. Mm, rääkisime koostööst, rääkisime PPP-de suutlikkusest, koostöösidemete sõlmimisest ja ka Clean Sky kahest tulemuseks on see, et kaks liikmesriikigi osalevad selles, need kaks liikmesriiki osalevad selles, aga sellised investeeringud on väga riskantsed ja sellepärast on hea, kui on kaasatud nii riigieelarvelised vahendid kui ka erasektori vahendid ja e, kõik see toimub kooskõlas MFF-iga. E, nüüd teisel päeval oli vist reis meid Poolasse, nimelt Lootsi. ja me käisime, külastasime ülikooli, meditsiiniülikooli, kaks kohtumist toimus meil. E, kõigepealt teadmus- ja innovatsioonikogukonnaga kohtusime ja kuulasin väga põhjalikku e-, ülevaadet ka maailma suurimast tervishoiualasest algatusest EIT e Tervis. E-, rääkisime tervislikest eluviisidest, ja demograafilistest arengutest ja teine kohtumine puudutas teaming, twinning ja muid koostöövorme. ja kohtumised olid väga huvipakkuvad. samas rääkisime ka sellest, miks osalus nendest programmidest ikkagi nii madal liikmesriikides on. ja põhjuseks toodi Horisont kakskümmend kakskümmend programmide keerulisus, siin annab palju veel ära parandada, bürokraatia on suur ning innovatsioon tervishoiusüsteemis vajab äh, toetamist ja ka on näha, et osalised on geograafiliselt koondunud. tähtis on nüüd ka väljaspool seisjad kaasata, äh, paremini ühendada mitmesugused rahvusvahelised võrgustikud, ekspertide rühmad ühiste eesmärkide saavutamiseks. Äh, kogemused ja juhtimispädevus on samuti suureks plussiks eh, Horisont kakskümmend kakskümmend programmide realiseerimisel. Need olid need teemad, mida me käsitlesime. viidati probleemidele, kõik oli väga huvitav, mis me kuulsime ja selle me paneme kõik oma aruandesse ka kirja. ma tänan nii, see seondub kõik Horisont kakskümmend kakskümmend vahe aruandega, eh, mida te seal nägite. me usume, et selle raporti koostamisel on teie külaskäigus väga palju kasu. ja härra Tošenovski eh, vastutab meid Pereki eh, uue määruse alase raporti eest ja kindlasti oli ka külaskäigust Lätti seetõttu väga palju kasu. homme, homme kohtume kell üheksa koordinaatorite tasandil ja kell kümme hakkab meil hääletus. nii et kohtume eh, kell kümme teistega. That's it.